proua Zaborska näiteks äh, on seda palunud teha. tema vastutab algatusraporti eest, mis puudutab soolist äh, võrdõiguslikkust edendavaid Euroopa Liidu meetmeid ja selle panust alaealiste kuritegevuse vastu võitlemisel. Äh, me pidime selles osas täna hääletama äh, Äh, punkt jääb päevakorda, me arutame seda, aga me ei haluta selle, aruta seda siis on meil Marina Jakutakis raport laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise teemal. ka see hääletus tuleb edasi lükata, kuid punkt jääb endiselt päevakorda, sellepärast et me ilmselt arutame seda punkti täna täiendavalt. siis Äh, see raport, mis puudutab delegatsiooni külaskäiku Islandile, see lükatakse ette, sellepärast et sellekohane raport on alles koostamisel. Need on need kolm ettepanekut ma loodan, et äh, te olete nõus äh, siis muudetud kujul päevakorraga ja läheksimegi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on esimehe teadaannetega. midagi uut mul täna hommikul teatada ei ole, seega päevakorrapunkt number neli, protokollide kinnitamine äh, jutt on teise septembri kahe tuhande kümnenda aasta protokolli kinnitamisest. Te saite oma dokumentide seas muuhulgas ka selle protokolli ja märkusi selle kohta võite teha tänase istungi lõpuni, juhul kui neid ei esitata, siis on see protokoll kinnitatud. nii, ja olemegi jõudnud päevakorrapunkti number viis juurde see on, tegemist on arvamusega, mille koostas proua Jana Kudakis, laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning laste pornovastane võitlus. vastutavaks komisjoniks on libe. ja nüüd tahaksingi anda sõna proua Marina Jana Kudakisele. ja seejärel avaneb meil täna veel üks kord võimalus sellel teemal arutleda, me oleme seda juba teinud, tuletan meelde, see oli teisel septembril. tahaksin veel lisada, et eh, libe pidas sellel teemal ka kuulamisel eh, kahekümne üheksandal eh, septembril käesoleval aastal, kuid ma tahaksin siiski nüüd anda sõna kohe proua Jana Kudakisele. tere hommikust kõigile mul on hea meel täna siin olla. ja olen pisut äh, haigeks jäänud. meil oli umbes sada muudatusettepanekut siin, aga enamus nendest äh, räägib samast asjast. töötame täna selle kallal, et leida kompromisse nende muudatuste vahel, sellepärast et see teeb kõikide elu lihtsamaks kokkuvõttes toetame kõik seda temaatikat, ainukene vastuoluline valdkond on see, et mõningad inimesed arvavad, et meil peaks olema konkreetselt kindlaks määratud karistused, vanglakaristused selliste rikkumiste ees, aga ma arvan, et liikmesriikide vahel peaks eh, ilmselt järgima eh, head praktikat, et eh, kuni kuus aastat on see vangistus, ilmselt hakkame selle küsimuse üle hääletama ma ei tahaks siin kindlaks määrata konkreetset vanglakaristust kahel põhjusel. esiteks sellepärast, et kui mina saaksin oma tahtmist, siis ilmselt oleksid need karistused väga karmid. aga teiseks ma arvan, et see võib äh, pidurdada kogu seda arvamust. ma ei taha äh, siin detailidesse laskus, laskuda, aga vaidlused seisavad ees. Äh, niisiis, see on probleem. teiseks on küsimus see, et kas me peaksime blokeerima või, või eemaldama sellest äh, tekstist mõned küsimused. meil on siin ka arvamuste lahknevus, aga ka sa, ilmselt saame ka sellest üle, sellepärast et jõuame ilmselt kompromissile ja paneme siin mõlemad nendest sisse teksti. ja nüüd tahaksingi küsida, et kas teie äh, kas te tahaksite, et meil oleks variraportööride kokkusaamine või et ma teeksin kompromissettepanekud äh, läbi interneti, ma arvan, et internet oleks aegasäästlikum, aga võiksime ka kokku saada, kui tahate. Äh, kultuurikomisjon äh, äh, hääletas selle üle eile, ma täpselt ei tea, mis need tulemused küll on aga kultuuri- ja hariduse komisjon vaatab seda küsimust tehnilise Äh, vaatepunkti otsast ja mitte äh, kui inim- või naiste õiguste küsimust. nii et äh, tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes on muudatusettepanekuid teinud, sellepärast et need ettepanekud olid väga head ja on seda raportit tugevamaks teinud, mida ma lootsingi. nii et ootan teie kommentaare, aitäh! Och vi vill tacka Mrs Janokorakis för suur aitäh, proua Janakudakis. nüüd äh, ootan teiepoolseid kommentaare. avan diskussiooni. proua Zaborska, palun. suur aitäh, proua esinaine ma tahaksin õnnitleda proua Janakutakist selle suurepärase töö eest. mul on väga hea meel, et selles raportis oleme silm silma vastu seisnud nendes küsimustes ja ka sisse antud muudatusettepanekutes. hiljuti pandi kokku kirjalik deklaratsioon samas küsimuses ja seal oli kõne all ka sõnavabadus ja arvamuste vabadus internetis. peaksime olema siin kindlasti järjepidevad selles, mida meie komisjon saavutada püüab ja sellel raportil on äh, Rahvapartei täielik toetus, aitäh! aitäh, proua Zaborska ja nüüd annan sõna äh, härra Šovanile. Merci, madame la présidente Euh, äh, tänan, proua esinaine. mul ei ole konkreetseid kommentaare selle raportööri töö kohta, tahaksin lihtsalt äh, äh, õnnitleda teile, teda seda suure, selle suurepärase töö puhul, aga mul on kahtlus ühe punkti otsas. tahaksin teada, mida kolleegid ja raportöör sellest arvavad. komisjoni tekst räägib lastest ja defineerib lapsi kui inimesi, kes ei ole jõudnud äh, suguküpsuseni. Äh, vahel räägite te siin inimestest, kes on alla kaheksateist aastat vanused. aga me räägime siin äh, kohati siis suge, suguküpsusest ja kohati alla kaheksateist eluaastast, need on tegelikult väga erinevad terminid ja tahaksin siinkohal teada äh,, mis äh, oleks kõige parem lahendus siin, kuidas seda ühtlustada? kas valime ühe nendest kahest äh, või jätame kaks? Ähm, aitäh. proua Maisner saab sõna. suur aitäh, proua esi-, eh, proua esinaine mulle tundub, et raportöör tahab juba vastata, kuid ma usun, et ta peaks enne ära ootama kõik küsimused ja märkused. me räägime siin alaealistest, tähendab alla kaheksateistaastastest isikutest ning laste porno on kuritegu olenemata sellest, kui vana on kõnealune laps, see on kõigile selge. mul on hea meel, et kõik teevad meiega koostööd, sest tegemist ei ole spetsiifilise naisküsimusega võib-olla tõesti rohkem tüdrukuid kannatab aga kannatavad ka poisid. tavaliselt on kurjategija mees, kuid naine võib olla kaasosaline, vähemasti teada, mis toimub. ja üks asi veel, mida tahtsin öelda. kõik, mis puudutab lapspornograafiat, siis seda on vaja kustutada, kuid me peaksime küsimusele lähenema kompleksselt, me peame tegelema perekondadega, kelle, kellele, kus lapsed on selle ohvriks langenud ja ma arvan, et need muudatusettepanekud peaksid sisalduma ka muudatusettepanekutes, kuid äh, Ühendkuningriigis olevat võimalik ka ennetav vestlus võimaliku kurjategijaga, sest meie jaoks on kõige olulisem ennetada niisuguseid kuritegusid. suur aitäh, proua Bauer. suur aitäh. ma tahaksin teid samuti tänada, Marina, selle arvamuse eest ja teeksin siinkohal kaks pisikest märkust. esiteks, mis puudutab äh, siis äh, seda, et kuna tegemist on inimõiguste rikkumisega, siis ei ole üldse küsimustki, et äh, siin peaksime kindlasti kaheksateist eluaastat kirja panema. viimastel aastatel on tendents, et kõikidel juhtudel, kui räägitakse äh, lastest, siis me räägime siin alla kaheksateistaastastest isikutest, kaheksateist aastat on see piir, ükskõik, kas me räägime laste õigustest, kas me räägime inimkaubandusest, vastavalt ÜRO konventsioonidele on see piir kaheksateist eluaastat. Äh, teine äh, kommentaar, mida teha siis eemaldada igasugused blokeeringud Äh, mis puudutab äh, tehnilisi küsimusi, siis äh, ilmselt on eemaldamine meie prioriteet. ei ole siinkohal kahtlust, et on palju lisaallikaid, aga ilmselt on see veelgi probleemsem ja need tehnilised liidud, kes tegelevad inter-, veebilehekülgedega, äh, ei taha mitte ainult blokeerida, vaid lausa eemaldada interneti sisu. ja seetõttu peaksime kindlasti rõhuma tugevamale koostööle võib-olla on meil USA-s näiteks äh, e-, erisaadik andmekaitse küsimustes ja võib-olla seesama isik võiks ka võtta siis vastutust äh, selle eest, et need leheküljed saavad kustutatud, äh, mis äh, sellist sisu kannavad ja USA-s asuvad. väga paljud nendest domeenidest asuvad kas Ameerika Ühendriikides või Venemaal, aitäh! aitäh, proua Puskut, palun! suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri ja ka mul on samas ka üks küsimus, sest et sissejuhatavalt viidati ju sellele, et ta teeb katset internetilehekülgede blokeerimise ja kustutamise küsimus küsimused katsetab ta sõnastada kompromissina. minu meelest see on üks kõige olulisemaid momente, kas me räägime blokeerimisest või kustutamisest. ja teine moment. mina ei esitanud ühtegi muudatusettepanekut, sest ma tegelen sellega ka libe komisjonis, kuid ma tahaksin rääkida aegumisest millal seksuaalne kuritarvitamine siiski aegub? väga sageli on see äh, noorte inimestele probleemiks, et äh, sest nad on sageli või, võimelised ja valmis sellest rääkima alles aastaid hiljem, ent selleks ajaks on see tegu juba aegunud, mis tähendab seda, et kurjategijat ei saa enam vastutusele võtta. ja kui kuritarvitamine toimub mingi institutsiooni seinte vahel, kui asi on poistes või tüdrukutes, kes elavad hooldekodus, lastekodus, siis peab olema ju ometi mingeid instantse, mingeid institutsioone, kelle suhtes on lastel usaldus aga kui lastel puudub võimalus kedagi usaldada, siis on see raskendav asjaolu ja seda peaks saama vastavalt karistatud. suur aitäh, proua Poskut, ütleb proua esinaine, nüüd annan sõna proua Jakudakisele selleks, et ta saaks vastata küsimustele ja lõpetada käesolev arutelu. jah, kõigepealt, kes on siis äh, laps selle teksti mõistes? me peame siin eristama kindlasti, sest äh, komisjoni ettepanekuga oli siin probleem, üks muudatusettepanekutest ütleb, et äh, meil on äh, meil on liikmesriikides erinevalt defineeritakse last, näiteks Ühendkuningriigis on see kuusteist eluaastat, ja kuigi on võimalik et kuueteistaastaselt on mitmetes liikmesriikides võimalik äh, seksuaalaktiga nõus olla, aga sellegipoolest, äh, kui need kuritegusid äh, sooritatakse inimeste vastu, kes on kas kuueteist või kaheksateistaastased, siis on siin tehniline vahe. nii et siin on siis lapsed ja noorukid on eristatud jah, loomulikult äh, see puudutab mõlemaid äh, sugusid, nii poisse kui tüdrukuid, sest äh, kuritarvitamine puudutab neid mõlemaid. ja tegelikult ka kurjategijate poole on, kurjategijate pool on esindatud nii mehed kui naised. Ühendkuningriigis näiteks on selliste kuritegude taga olnud isegi mitmed isikud, näiteks abielupaarid me ei tea, miks inimesed selliseid kuritegusid korda saadavad, võib-olla mm, vahel tunnevad äh, abielu osapooled, et nende partner neid selleks survestab, aga teraapia nõustamine, äh, kindlasti oleme pakkunud ka nõustamist äh, siin välja peredele ja nendele lastele ja üks muudatusettepanekutest ongi ette pannud, et oleks meil Euroopa Liidu mm, abiliin telefon, kuhu inimesed saaksid helistada. aga abi ja nõustamist peaks pakkuma ka kurjategijate pereliikmetele, sellepärast et nemad võivad täpselt samamoodi selle olukorra all kannatada. ma olen mõningatest, mõningate nende peredega ka kohtunud ja väga raske on see, et kui te olete abielust ja arvata, et tegemist on pereinimesega ja, ja järsku arreteeritakse eh, see inimene kui sekskurjategija, see hävitab terve perekonna, eh, see katkestab nende sissetulekud ja nii edasi, nii et eh, need on vaik-, vaiksed kannatajad, kes ka vajavad abi mis puudutab siis nende veebilehtede kustutamisse internet, kustutamises internetist, siis ideaalmaailmas jah, ma arvan, et need lehed tuleks lihtsalt kinni panna, ära kustutada, aga reaalselt on seda väga raske korraldada. ja meist oleks väga kitsas, kitsarinnaline öelda, et äh, kui, kui see leht eksisteerib, siis kustutame selle ära, me peame selle blokeerima. Äh, mõned nendest veebilehtedest on väga, äh, väga vanad ja kui pildid on endiselt internetis olemas, siis inimesed neid ka vaatavad ja neid saite ka kasutavad. nii et ma arvan, et kui me ei saa neid kustutatud, siis tuleb see blokeerida ja mõlema kallal kindlasti peame tööd teha, aga ärakustutamine on siinkohal meie prioriteet. ma arvan, et et kui küsiti, et kui kaua, millise aja jooksul kuriteod aeguvad, see sõltub liikmesriikidest. Ühendkuningriigis on palju juhtumeid, kus äh, lapsi kuritarvitati väga noores eas ja meil ei ole siin piiranguid aegumisele. ma ei tea, kuidas teistes liikmesriikides on, aga ma arvan, et ma arvan, et ma ei ole selle poolelt, et me äh, kriminaalõigust äh, muudaksime liikmesriikides aga me võiksime siin võib-olla panna küll kirja muudatusettepaneku, et äh, kuidagi oleks võimalik seda ehk mõjutada, aga tehniliselt ma ei tea, kas seda on võimalik muuta, nii et olen vist ilmselt kõikidele küsimustele nüüd ka vastanud. suur aitäh, proua Janakudakis. meil on äh, veel üks täiendav küsimus. jah, ma tahaksin selle teema juurde tagasi tulla me räägime komisjoni projektist number kaks ja kaks A. seal defineeritakse last kui isikut, kes on alla kaheksateistkümne aastane, see on tõesti väga tore. aga kogu e, projekt käsitleb ju tegelikult vanust alla, lapsi, kes on alla kaheksateist aastased aga artikkel kaks punkt kaks ja kolm sätestavad, et et laps ei ole veel jõudnud ikka, mil ta sa-, võiks anda teadlikult nõu, olla teadlikult nõus seksuaalaktiga. seega äh, ei äh,, on need komisjoni ettepaneku äh, artiklid omavahel teataval määral vastuolus, sellepärast et kui me räägime artiklist kolm, siis seal tegelikult tuleb välja, et mõeldakse teatud liikmesriikides alla kuueteistaastaseid. ma arvan, et sellekohast muudatusettepanekut pole aga tehtud, mis viitaks sellele sisulisele vastuolule nende kahe artikli vahel mina alguses tegelikult ei pannud tähelegi, et eh, niisugune artikkel kaks ja kolme vahel on siin selline vastuolu ja seetõttu ma leian, et me peaksime hääletusel tegema vastava öö, eh, suulise ettepaneku, ma arvan, et me põhimõtteliselt peaksime rääkima öö, eh, selles kontekstis lapsest kui alla kahe, kaheksateist aastasest isikust ja me peame ju niikuinii selles projektis sätestama vanusepiirangu. vabandust, mina saan aru niimoodi, et see vanusepiir on kaheksateist, me lihtsalt eristame lapsi ja noori. piir, millest me räägime, on igal juhul kaheksateist kui te siiski arvate, et me peame seda selgemalt selgitama, siis me võime seda teha seda on võimalik, eh, ilmselt võimalik ka selgemalt selgitada, kui te teete sellise ettepaneku, ma olen nõus. jah, ma tahaksin omalt poolt öelda, et eh, uuesti kordan siis, artiklis kolm, ka artiklis kaks räägitakse sellest, millal isik võib anda informeeritud nõusoleku seksuaalaktiks ja ma arvan, et selle me peaksime sealt kustutama, sest nii ehk naa on laps määratletud eh, kui isik, kes on noorem kui kaheksateist aastat. jah, mina võin teile öelda ainult seda, et meie siin hääletame kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal novembril ning libe kavatseb hääletada märtsi keskel. ja nüüd me võime siis tänada proua Janaka Taagist ja minna edasi meie järgmise päevakorrapunktini. see on proua Zaborska raport sest äh, tema on äh, tegelenud äh, alaealiste kuritegevuse vastase võitlemise raportiga. seda käsitlebki kuues päevakorrapunkt ja me oleme pidanud debati, kuhu tulid kokku ka mitmed eksperdid, see toimus juunis. lisaks sellele toimus kahekümne kaheksandal septembril meie komisjonis veel üks debatt meile on esitatud sada viiskümmend muudatusettepanekut ning täna siis veel üks võimalus neid küsimusi omavahel arutada. ma soovin kõigepealt sõna anda proua Zaborskale, kes teeb sissejuhatuse. proua Zaborska, teil on sõna. suur aitäh, proua esinaine kõigepealt ma tänan teid selle koostöö eest, mida te olete koos minuga teinud, et me saaksime raporti teksti parandada. ma usun, et kõik äh, naiskomisjoni liikmed hoolivad sellest, et meil oleks võimalik äh, kahandada seda ühiskondlikku pahet noorte kuritegevust ja selleks, et see tõesti väheneks, peame andma endast kõik. nagu proua esinaine juba ütles, oleme me saanud peaaegu sada viiskümmend äh, muudatusettepanekut ning äh, kuna tõlkimiseks kulub alati aega ja meil on äh, aega väga vähe, siis olen ma esitanud taotluse hääletamise edasilükkamiseks. proua esinaine, ma arvan, et koordinaatorid on selle taotlusega nõus täna me siis arutame muudatusettepanekuid. ja nagu meile juba rääkis proua Janaku Taagis, peaksime me kokku leppima kompromissides ning siis ka kohtumistes variraportööridega. räägin teile siis lähemalt muudatusettepanekutest. umbkaudu pooled neist puudutavad viitamist teistele dokumentidele või teatud faktidele ja ülejäänud pooltes on toodud äh, soovitusi või äh, üleskutseid Euroopa Komisjonile või liikmesriikidele, et need äh, omalt poolt midagi teeksid. Nende muudatusettepanekutega on välja toodud probleemid, mis on veel lahendamata ja mis tuleb lahendada selleks, et näiteks esindada võrdsemalt mehi ja naisi võitluses noorte kuritegevusega enamjaolt räägitakse sellistel puhkudel mitte sellest, et õigusloome on puudulik, vaid sellest, et äh, seadused on küll olemas, aga neid ei täideta, ei rakendata. ma olen vaadanud äh, muudatusettepanekud kõik läbi ja olen nende arvu kahandanud. ma arvan, et äh, ma võin moodustada üksteist kompromissettepanekut ning ma jagan nad teemade kaupa lähipäevadel kavatsen pidada läbirääkimisi oma kolleegidega ja neile öelda, millistest ettepanekutest ma need kompromissid koostan. ja nüüd siis äh, paar sõna ka muudatusettepanekute kohta lähemalt, konkreetsete ettepanekute kohta, mis mind kõige rohkem huvitavad ma ei hakka kellegi nime nimetama, ma räägin üldiselt. näiteks on meil selline muudatusettepanek, kus mina olen rääkinud inimõiguste ülddeklaratsioonist ja muudatusettepanek äh, käib selle minupoolse avalduse kohta ja soovib äh, laiendada neid definitsioone, mis on toodud inimõiguste ülddeklaratsioonis. kuigi sisuliselt võin ma selle ettepanekuga nõustuda, sest selle ettepaneku idee ja eesmärk on õige arvan ma, et me ei saa muuta definitsiooni, mille on äh, vastu võtnud rahvusvaheline organisatsioon ja, ja mis äh, on kirjas äh, rahvusvahelises üldtunnustatud dokumendis. oma dokumendis räägin oleme rääkinud äh, ka vanemapuhkusest ja sellest, et igaüks võib otsida endale sellise töösuhte, nagu talle sobib, seetõttu ei rääkinud ma sellest, kuidas ma defineerin perekonna, sest tänapäevases ühiskonnas elavad inimesed väga erinevates kooseluvormides. veel ühes muudatusettepanekus räägitakse sellest, et on erinevad ohud, millega lapsed äh, kin-, kokku peavad puutuma, kui nad elavad vaesuses. ma toetan äh, seda ettepanekut täielikult, aga selleks, et vältida võimalikke arusaamatusi, tuleks meil ilmselt kasutada väljendit süvavaesus, sest kahe tuhande kümnes aasta on Euroopa vaesusega võitlemise aasta, just nimelt süvavaesusega võitlemise aasta. ja ma arvan, et selline suuline ettepanek, nimelt siis vaesuse asemel kirjutada süvavaesus, kõigile sobib. härra Tšimanski on muutnud minu sõnastust veel ühes kohas kuid äh, mulle tundub, et see, mida tema on pakkunud, on võrreldes minu esialgse tekstiga tegelikult, äh, tegelikult äh, sedavõrd kokku sobiv, et ma võin tema ettepaneku vastu võtta. tema soovib, et me viitaksime noortele inimestele, kellel peaks olema võimalik ühiskonnas oma arvamust piisavalt väljendada et see võimalus peaks olema kõigil noortel inimestel ja ma usun, et selles suhtes me kindlasti suudame kokku leppida. veel üks ettepanek puudutab seda, et mina rääkisin erinevatest äh, vanemapuhkuse vormidest ja siin soovitakse sisse viia äh, veel äh, ühte puhkust, õigemini viidata veel ühele puhkuse vormile, see on puhkus, mida saab võtta inimene, kes on adopteerinud lapse ettepanekud seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend viis, sada kolm, eh, sada, sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend kuus. Eh, need on ettepanekud, mille on esitanud kolm eh, kolleegi ja kokku on neid ettepanekuid kümme ja neil on ka ühisjooni. nimelt kõik need kolleegid, kelle hulgas on nii mehi kui naisi, tahaksid vastavatest lõigetest välja võtta sõnastuse vanema õiguste ja kohustuste täitmine. ma tahaksin nendelt äh, kolleegidelt küsida, kuigi kahjuks ei ole mitte keegi neist kohal, vähemalt minu teada mitte, siiski tahaksin ma nende käest küsida, miks nad tahavad, et siis, kui me räägime noorsoo kuritegevusest räägiksime me eraldi vanemate õigustest ja kohustustest, minu meelest on iseenesest selge, et see, kui perekond last kasvatab ja teeb seda ähm, nii hästi, kui suudab, ei garanteeri iseenesest, et sellest lapsest ei saa tulevikus kurjategijat. üldtunnustatud tõde on, et äh, vanem vastutab alaealise lapse käitumise eest erinevates riikides muidugi on seadused erinevad, aga kui me tahame, et äh, vanemad käituksid äh, vastutustundlikult, siis on selge, et neil peab olema võimalik kasutada vanema staatusest tulenevaid õigusi ja kohustusi. ma leian, et ähm, on olemas loogiline seos ühest küljest õiguste ja kohustuste täitmise vahel ja teisest küljest noorsoo kuritegevusega võitlemise vahel. ma soovin nende kolme kolleegiga vestelda et ma saaksin paremini aru, miks nemad tahavad tekstist kustutada viidet vanemlikele õigustele ja kohustustele. eelmise õigusloomelise perioodi jooksul võtsid Euroopa Parlament ja ka Euroopa Komisjon vastu otsuse, Euroopa Parlament võttis vastu raporti, mille oli koostanud proua Patseli, sotsiaaldemokraat, ja see raport puudutas naise rolli perekonnas ja ühiskonnas just nimelt seoses äh, noorsoo vast-, noorsookuritegevuse vastase võitlusega. ma usun, et äh, kui me tookord äh, jõudsime konsensusele, siis peaks see olema võimalik ka nüüd. toona me ütlesime küll, et naisel on võtmetähtsusega roll kuritegevusega võitlemisel, sest ta kasvatab noorsugu. ja veel üks muudatusettepanek puudutab erinevaid organisatsioone, millele mina olen viidanud, erinevatele organisatsioonidele, erinevatele ühendustele, sest eh, ma arvan, et neid tuleks eraldi loetleda võitlusest noorsookuritegevusega, me oleme sellest rääkinud ka oma kuulamisel ja eelnevatel diskussioonidel. aga mul on esitatud muudatusettepanek, mis ütleb, et nende organisatsioonide ja ühenduste nimekiri ei peaks endas hõlmama kirikuid ja usuorganisatsioone. vabandage, ma ei mõista, miks. elu on näidanud, et just kirikud ja usuorganisatsioonid aitavad neid ühiskonnaosi, neid kogukondi, kus elu on eriti raske, kus kuritegevuse määr on väga kõrge ja tihti aitab kirik ähm, inimesi, kes on läinud kuritegelikule teele, sealt äh, pöörata. ma juhin tähelepanu ka romide olukorrale Prantsusmaal, mida arutades selgus, et äh, rahvusriikides, kus on väga palju romisid, on äh, kiidetud seda, mida teeb kirik ja mida teevad erinevad usuühendused mina usun küll, et minu raportit ei kahjusta kuidagi, kui me jätame alles äh, viite kirikule ja usuorganisatsioonidele, me oleme rääkinud siin koolidest, kohaliku, kohalikust omavalitsusest, ma ei mõista, ma ei usu, et äh, raport saab sellest halvem, kui paneme sellesse nimekirja ka kirikud ja usuorganisatsioonid. ma olen tänulik proua Nikolaile, Nikolaile, tema märkused on äh, äärmiselt asjalikud, kuid ma ei saa täpselt aru, miks ta tahab et me kustutaksime viite nulltolerantsile mm, täiskasvanute suhtes, nende täiskasvanute suhtes, kes mm, aitavad kaasa noorte kuritegevusele ju-, mõnikord juhtub, et vanemad kihutavad äh, noori kuritegevusele, eriti siis, kui perekond elab vaesuses. sest äh, tegelikult äh, ei ole laps vähemalt teatud õigusruumides vastutav teda ei saa võtta vastutusele ning seetõttu vanem ütlebki, et las laps sooritab kuriteo. ja selliste inimeste suhtes tuleks üles näidata nulltolerantsi, sest just nimelt täiskasvanu õpetab lapsele teatud käitumismustreid, mis jätavad pitseliga kogu tema ülejäänud elule. usutavasti oleks minu raportis kohane öelda ka seda, et töö ja eraelu ühildamise kulu peaks enda kanda võtma riik, vähemalt suuremas osas küll. ja see on nii, sellepärast et riik on see, kes peab vastu võtma erinevad äh, demograafilised tegevussuunised, äh, peab aitama kaasa sellele, et inimesel oleks võimalik tööd ja eraelu ühildada ja peab järgima ka vastuvõetud reeglite täitmist, seega peaks riik andma ka enamiku kuludest. eelmisel nädalal me rääkisime raseduse sünnituspuhkusest ja sellest, kuidas kaitsta rasedat töötajat. tekkisid reservatsioonid, öeldi, et äh, raseduse sünnituspuhkuse kulu on suur, seda peab kandma tööandja ja seetõttu on paljud inimesed vastu sellele, et me võiksime rasedus- ja sünnituspuhkuse kestvust pikendada või siis äh, seda sajaprotsendiliselt kompenseerida. mina usun, et demograafiapoliitika on äh, riigi huvides ja seega riik peab selles ikkagi ka aktiivselt osalema, see, seda ka rahalises mõttes. mina usun, et nii on võimalik paremini ennetada naiste diskrimineerimist tööturul. ja päris lõpetuseks tahaksin öelda veel seda, et ma ei mäleta küll täpselt, kes siin rääkis teatud tingimustest, millistel noored inimesed, kes elavad ähm, eestkostel äh, või ähm, kes on äh, karistusasutuses või erikoolis, millistel tingimustel nad võivad sealt lahkuda keegi siin ütles, et nemad, äh, need isikud, kes on nendes asutustes, äh, peaksid saama praktiseerida oma usku, näiteks Ramadani ajal palvetada. ma ei saa sellega päriselt nõustuda ja mitte sellepärast, et ma olen moslemi vastane, mitte sellepärast, et ma arvan, et äh, neil ei peaks olema võimalik oma usku praktiseerida, vaid sellepärast, et vanglates ja teistes karistusasutustes ei peeta kinni mitte ainult moslemeid. kui me räägime oskudest, siis tuleb rääkida kõikidest usutunnistustest. muidu jääb, sellest sõnastusest jääb mulje, et ainult moslemid istuvad kinni. see on diskrimineeriv väide, see on ka väärväide ja sellele tuleb vastu seista. ma kavatsesin oma töös ja oma ettekandes välja tuua kõige tähtsamad punktid ja kõige tähtsamad muudatusettepanekud, mis mul on tehtud ma võin teile juba praegu kinnitada, et ma ei ole küll täpselt üle lugenud mitme ettepanekuga, ma nõustun, aga ma arvan, et neid on valdav äh, enamus, et ma olen nõus valdava enamusega ettepanekutest, olenemata sellest, millised poliitilised fraktsioonid on neid esitanud. sest ma näen, et kolleegid tõesti soovivad minu raporti äh, sõnastust äh, parandada ning see tuleb kasuks meile kõigile, aitäh! aitäh, proua Zaborska! see oli teist nii kena põhjendada kõiki muudatusettepanekuid ja teie suhtumist neisse poolt ja vastu. kahjuks ei ole meie variraportöör täna kohal, seetõttu ei saa ta ise esitada oma ettepanekuid, kuid äh, mina võtan sõna selleks, et vastata teatud osale teie sõnavõtust, proua Zaborska mitte selleks, et öelda, mis minu arvates on õige või vale, vaid selleks, et öelda, et liikmesriikide tegelik elu on väga erinev. mina olen pärit Skandinaavia maast ning inimesed oleksid äärmiselt solvunud, kui kirik hakkaks ühiskonnaellu liiga tõsiselt sekkuma. meil on heaoluriik kõik maksavad umbes viiskümmend protsenti oma sissetulekutest eh, maksudest, maksudeks. kui ma lähen Taani tagasi, siis maksan ka mina viiskümmend protsenti eh, maksu. riik eh, peab seega probleemid lahendada, sest ta saab piisavalt maksutulu ja minu jaoks oleks solvav, meie jaoks oleks solvav, kui me hakkame taotlema, et usuorganisatsioonid neid probleeme lahendaksid. nii et ma ei oska öelda, millist, mis, mis hinnang siis meie väärtustele anda, ma lihtsalt ütlen, et reaalsus on liikmesriigiti erinev ja seetõttu meie jaoks e, on põhjendamatu hakata küsima kiriku käest e, liiga tihti arvamusi ja abi, ükskõik, kas me räägime romidest või millest muust, sest kirik e, ei vastuta, riik vastutab. suur aitäh, proua Tomson! nüüd kolleeg. ma tahaksin kommenteerida seda, mida äsja kuulsin. ma ei ei taha kuidagi, et meie komisjon kujuneks komisjoniks, kes positsioneerib kas end usu poolt või usu vastu, iseäranis siis, kui me räägime äh, noorte kuritegevusest. jah, loomulikult äh, riik peab tegema, tegelema noorsookuritegevuse problemaatikaga, andke andeks, äh, kui riik saaks sellega suurepäraselt toime, siis me ei peaks seda teemat täna üldse käsitlema. ma leian, et me peaksime kasutama ära kogu olemasoleva sotsiaalse võrgustiku, mitte, äh, tähendab, valitsusvälised organisatsioonid, kõik need organisatsioonid, kes osutavad abi üksi jäetud lastele, tänavalastele ja nii edasi ja nii edasi, sest see on tegelikult ju Euroopas tõsiasi ja praktika, et kirikud selles osas on alati oma teatud panuse andnud ja annavad seda ka jätkuvalt. seetõttu ma leian, et noorte kuritegevuse vastases võitluses tuleb ära kasutada kogu sotsiaalse võrgustiku mm, võimalus ja me ei saa, ei tohiks ennast vastandada sellele lihtsalt eh, reaalsus on kord selline, et riik ei tule selle kõigega üksi toime ja seetõttu oleks erakordselt kahetsusväärne öelda, et vaat see sotsiaalse võrgustiku osa tohiks nagu osaleda ja teised mitte. me tugineme ka Prantsusmaal äh, erinevatele ühiskonna äh, ja sotsiaalse võrgustiku osalejatele. nii, palun, kolleeg Šimanski. aitäh, tahaksin äh, selle teema puhul ka sõna võtta. ma ei näe üldse, et me oleksime siin anti klerikalistlikud või kirikuvastased, aga siin on tegemist mitte äh, Äh, arusaama, äh, arusaamisega, vaid auküsimusega. ma arvan tõepoolest, et peaksime nõudma, et kõik grupid ühiskonnas, kes saaksid midagi olukorra parandamiseks ära teha, äh, teeksid seda. isegi kõige rikkamad liikmesriigid ei ole võimelised neid probleeme ise lahendama. on eluvald-, valdkondi, kus riik ei saa kõike paremaks teha, vaja on vabatahtlikke äh, vaja on inimesi, kes võtaksid äh, riigist sõltumatult äh, initsiatiivi oma kätte. niisiis ma unu-, äh, usun, et peaksime sellele küsimusele ettevaatlikkusega lähenema. sellepärast, et me ei taha, et meid nähtaks komisjonina, kes näeb kõiki probleeme läbi usulise perspektiivi peaksime olema ühtsed lahenduste leidmisel ja vältima emotsioone. Poolas on paljud institutsioonid ja, ja riigiasutused näiteks nagu vanglad selles olukorras, et meil on täielik ressursside puudus. samuti seisame me silmitsi majanduskriisiga, palju on, äh, rahad on napid ja paljud inimesed on riigid, äh, vaesed. ka Euroopas on palju riike, kes ei saa selle olukorraga toime. Äh, ma hindan meie eesmärke, aga peaksime kindlasti vältima äh, kahetimõistmisi. ma arvan, et liigsed emotsioonid tuleks vaka all hoida, sest see võib meie eesmärki purustada, aitäh aitäh, proua Figueredo, palun. Ah, okei okay.. Obrigada eh,, senhora president. suur aitäh. aitäh ka teile, proua esinaine mina ütlesin seda, et ka meie variraportöör ei saa täna tulla. aga mina soovin ikkagi selles debatis osaleda. selle põhjal, mida ma just praegu kuulsin ja selle põhjal, mida ma sellest teemast isegi tean, tahaksin kommenteerida järgmist. minu riigis on mõned suured ähm, vastutusalad laste suhtes, ma pean silmas seda, et laste eest vastutavad äh, ennekõike perekond ja riik, kuid meie riik on ilmalik riik. see omakorda ei tähenda, et me võiksime unustada või ei peaks meeles pidada, pidama neid äh, seda tööd, mida on teinud teised organisatsioonid, sealhulgas usuühendused ja kirik, minu riigis teevad nad väga palju tööd. see töö põhineb äh, pikaajalistel traditsioonidel, kusjuures traditsioon on välja kujunenud sellepärast, et riik ei ole teinud ära oma tööd, mida ta oleks pidanud tegema. alles alates seitsmekümne neljanda aasta revolutsioonist on äh, riik hakanud tegema seda tööd, mida ta enne ei teinud meie enda laste olukord on mõnevõrra paranenud, vaesus on kahanenud, kuna riik nüüd sekkub rohkem. aga isegi tänase seisuga ei ole meil kõiki vastuseid, mida me vajame ja mis puudutab kärpekavasid, siis tegelikult oleme me laste kaitsmisel või töös lastega ilmselt tagasi liikunud isegi katoliku kirik kaebab, et vaesuse suurenemine on äh, nii tõsine, et kirik tegelikult ei saa kõiki abivajajaid enam aidata, sest neil ei ole piisavalt vahendeid. seda muidugi ütlevad ka teised organisatsioonid, mitte ainult katoliku kirik. tegemist on poliitilise debatiga mis praegu Euroopa Parlamendis aset leiab ja me peame väga tähelepanelikud olema selles suhtes, mis toimub meie riikides. sellest, kuidas me oma poliitika kujundame, sõltub ju ka noorsoo kuritegevuse tase ja võitlus sellega. vaesus ja ebavõrdsus on peamised põhjused, miks noortest saavad kurjategijad. seega peab riik paremini täitma oma rolli. minu riigi näitel on seda väga lihtne mõista enne revolutsiooni olid meil väga kõrged kuritegevuse näitajad, sest riik ei teinud äh, mitte midagi. Äh, kirik äh, ja teised sotsiaalorganisatsioonid püüdsid oma tööd teha, kuid sellest ei piisanud. sellest ei piisanud. ennekõike on vaesust ja seeläbi ka kuritegevust vähendanud sotsiaalpoliitika. nüüd, kus vaesus uuesti suureneb, on põhjuseks kindlasti see, et riigiasutused ei sekku enam nii palju, kui nad mõni aeg tagasi sekkusid riiklik poliitika on kõige olulisem. meil on vaja võidelda vaesuse ja ebavõrdsusega ja kui see õnnestub, siis langeb loomulikult ka kuritegevuse tase. minu meelest on see keskse tähtsusega küsimus. mitte see, et hakkame siin tülitsema usu üle. me saame ju väga hästi aru, et erinevatel organisatsioonidel, nii ilmalikel kui vaimulikel, on oma roll kuid rõhuasetus ei ole mitte sellel, vaid riiklikul poliitikal. just nimelt äh, see poliitika või selle puudumine on probleemiks. aitäh, proua Figuredo. nüüd saab sõna proua Sinclair, palun. suur aitäh, proua esinaine. tegemist on väga tundliku teemaga, nagu see ju ikka on, kui keegi religiooni mängu toob. me peame sellele lähenema äärmiselt ettevaatlikult. kui me vaatame äh, edukaid ühiskondasid kogu maailmas, siis me näeme, et riik ja kirik on selgelt lahutatud. ma arvan, et selles olukorras, mida me praegu arutame, on vaja teha paremat koostööd. Euroopa Liit ei saa ühelegi religioonile või selle esindajatele ette öelda, mida nad peavad tegema või ei tohi teha. me peame looma partnerlussuhte austama usku ja usuorganisatsioone ja nende rolli ühiskonnas, kuid tänane debatt näitab mulle, et ennekõike peame me taotlema partnerlussuhet. ma kutsun teid üles ettevaatusele. me ei tohi hakata kirikule ette kirjutama, mida nad peavad tegema riik ja kirik peaksid eh, moodustama partnerluse, mitte nii, et üks seisab teisest kõrgemal ja jagab käske. suur aitäh, proua Sinclair, proua Tomson, palun ma tahaksin omalt poolt täpsustada, et mina ei ole kirikut rünnanud. ma püüan lihtsalt rõhutada, et eh, mudelid on erinevad, ma ei ole väitnud, et üks on parem kui teine. ma ütlen teile, et Euroopa Liidu liikmesriikide reaalsus on erinev. kiriku roll erinevates riikides on erinev. ma saan väga hästi aru, et ajaloolistel põhjustel on katoliku kirikul katoliiklikes riikides väga väga tähtis äh, roll ning katoliku kirik teeb ka väga palju sotsiaaltööd, aga protestantlikes riikides see nii ei ole. seal äh, on kiriku roll hoopis teistsugune. sellest hoolimata tahaksin lisada, et äh, minu meelest on tõesti noorte kuritegevuse üheks põhjuseks ka see, et noori moslemeid diskrimineeritakse meie ühiskonnas neid ei integreerita, neid ei hõlmata, ei kaasata ja seega lähevad nad kergesti kuri, kuritegelikule teele ja seejärel pöörduvad nad mošeedesse. kus nad leiavad vastuvõttu, mis võib neist teha rahulikumad ühiskonnaliikmed, kuid võib nad muuta ka palju vaenulike, vaenulikumateks. ma leian, et see on oluline punkt, millega arvestada suur aitäh, proua Tomson, proua Palenova. suur aitäh, proua esinaine. meie variraportöör ei saanud samuti tulla. aga eh, ma tahtsin sõna võtta sellepärast, et olen neid küsimusi variraportööriga arutanud ja mul ei valmista erilist üllatust, et ALDE fraktsioon järgib seda seisukohta, et pole vaja kirikut ja kiriku mõju ning kiriku seisukohti ja ilmalikku riiki omavahel segi ajada, need asjad peaksid seisma lahus. me soovime selles raportis rõhutada rohkem üksikisiku enda arengut ning perekonna rolli ja ühiskonna rolli, riigi rolli ja samuti eh, on meile tähtsad eh, ka vähemuste küsimused. kuidas oleks meil võimalik eh, võidelda äh, Euroopa ühiskondades valitseva üldise trendiga, et kuritegevus kasvab, mis on muidugi seotud vaesuse kasvuga ja on seotud ka demograafilise kriisiga. Need on küsimused, mille arutamist me sooviksime näha ja mulle tundub, et ei ole mingit põhjust hakata äh, välja tooma kiriku vastaseid äh, ja kirikut pooldavaid argumente, sest see ei aita meid kuhugi oma fraktsioonis äh, oleme kuulanud esindajaid erinevatest riikidest, äh, kus tõesti kiriku toetus on väga tugev. ilmselt selle tõttu ja ka selle tõttu, et me oleme liberaalid, suhtume me sellesse küsimusse teisiti kui paljud teised, kuid see ei tähenda, et me sooviksime siin mingit vastasseisu. nagu ma juba ütlesin, on tegemist uue ja küllaltki keeruka raportiga kuid selle arutamine ei peaks meie komisjoni lõhestama. me peaksime pigem jõudma arusaamisele, kuidas teha selline resolutsioon, et liikmesriikidel tõesti oleks kergem võidelda noorsoo kuritegevuse ja seonduvate probleemidega. aitäh!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 tekst. kui me räägime raportist, siis meil on olemas nii raport, ettepanekud kui ka põhjendused ja selgitused. see raport oleks pidanud tegelikult olema pikem kuid tekst on ju olemas ja seda saab muuta. selleks, et teda saaks ka poliitilises mõttes ena-, rohkem rikastada. kümnendal novembril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, hääletamine on ette nähtud kolmekümnendal novembril ja kõige eelduste kohaselt käsitletakse teemat märtsikuisel täiskogu istungil. proua Guillaume on valmis kuulame ära teiepoolsed märkused, mina lihtsalt panen nad kõik kirja ja edastan talle, aitäh. suur aitäh, härra Tarabella. annaksin sõna nüüd meie komisjoni liikmetele. proua Rabanova, palun. suur aitäh. meie variraporter ei ole täna kohal ja kuna teda ei ole, siis esitan teile omanditeed selle raporti kohta, sellepärast et olen ENMi komisjonis variraportööriks selle raporti puhul. ma arvan, et see on parlamendi jaoks oluline raport, sellepärast et tervisealase ebavõrdsusele on viidanud ka komisjoni teatis ja eelmisest aastast pidime sellest, eelmisel aastal pidime rääkima sellest, veebruaris lükati see edasi ja edasi lükati see selle aasta lõppu ja peamine põhjus on ilmselt selles, et me ei ole valmis äh, nägema seda, mis tervisealast ebavõrdsust põhjustab ja kuidas neid probleeme lahendada. ja seetõttu on praegu õige et ka soolise võrdõiguslikkuse küsimus selles raportis saaks kajastatud. ma arvan, et meil on väga tugevat pühendumust vaja, sellepärast et teiste raportite puhul on mul kogemus nii siis Keskkonnakomisjonis, et naiste õiguste komisjoni poolt tehtud ettepanekud on enamasti maha hääletatud ja neid pole arvesse võetud. ja kuna ma olen mõlema komisjoni jaoks tööd teinud, siis ma tean tegelikult, kuivõrd naistekomisjon on nendele teemadele pühendunud. ma arvan, et oluline puudujääk on ka andmete kogunemine ja kogumine ja liikmesriikide võrgustumine. ja ma arvan, et selles valdkonnas saaksime me kindlasti teha sisse parandusi, et meil oleks näha ka soopõhised indeksid, mille järgi ebavõrdsust mõõta Äh, samamoodi on vaja korraldada äh, teabevahetust, äh, arvamuste vahetust ja tõsta teadlikkust liikmesriikides ning levitada parimaid praktikaid. üks oluline küsimus, mis minu arust on ka meie põhiliseks ülesandeks, peame viitama sellele, Eh, milline on sisserändajate ja rahvusvähemuste naiste olukord liikmesriikides. meil on andmeid selle kohta, tehtud on akadeemilisi uuringuid, mis näitavad, et kui me räägime tervisealasest ebavõrdsusest, siis sisserändajatest naised kannatavad selle all kõige rohkem. seetõttu on minu arust väga oluline, et me ENVI komisjonile esitaksime väga tugeva arvamuse ja töötame tõhusalt kõikide kolleegidega, et oma arvamust neile esitada, aitäh. Eh, aitäh, proua Pahanova. Prou-, proua Figureido, palun. suur aitäh tegemist on tõepoolest erakordselt olulise teemaga. sest on ju teada, et tervishoid on kodanike elukvaliteedi lahutamatu koostisosa seetõttu on iseenesestmõistetav, et kui silmas pidada seda, et naised, naistel on bioloogilisi eripärasusi, siis ja eh, mis tulenevad sellest, et nad saavad emaks, aga ka mitte ainult sellest. sellel kõigel on ka tihe seos keskkonnaga, sellega, et keskkond on sageli tervist kahjustav ja me ei tohi unustada keskkonna ja tervise vastastikust mõju tervishoid on hetkel liikmesriikide pädevuses, kuid on Euroopa Liidu sotsiaalmajanduslikke eh, juhiseid, mis olulisel määral mõjutavad liikmesriikide tegevust tervishoiu valdkonnas. Eh, kui me kas või mõtleme kokkuhoiuprogrammidele, siis nendel programmidel on suur mõju eh, tervisele ja need on suunatud väga sageli naiste vastu. kui me räägime juurdepääsust ravimitele, raviprotseduuridele, siis me näeme, et väga sageli rakendatakse poliitikat, mis võimaldab meditsiiniteenustele ja ravimitele juurdepääsu neile, kellel on selleks materiaalsed vahendid või eelised loomulikult on meie raportööril väga väike mänguruum, ma tean seda, kuid sellele vaatamata tuleks minu arvates raporti teksti süvendada ma arvan, et seda saab veel tõsiselt teha ja ma leian, et meie omalt poolt fraktsioonis peaksime sellesse andma oma panuse. suur aitäh! proua Sinkla. Uh, suur aitäh, proua eesistuja nagu öeldud, on see küsimus liikmesriikide pädevuses ja ma arvan, et see peaks nii ka jääma. tervishoiust, nii palju kui mina tean, siis tervisealast ebavõrdsust kõige rohkem me näeme meeste puhul, sest mehed kannatavad äh, puuduliku tervishoiu all sellepärast, et nad ei pöördu tavaliselt äh, arsti poole. meil on siin sooline ebavõrdsus äh, tervishoius, aga see ebavõrdsus väljendub enamasti meeste puhul. Äh, üks asi, mida ma üldiselt tahaksin öelda, et kui te vaatate neid raporteid ja ka seadusandlust, siis on vaja meil äh, paremat arusaamist kogu probleemist, sest täna me elame äärmuslikul kärpme, kärpe ajal näiteks äh, Ühendkuningriigis on äh, toimunud suured kärped, eriti just tervishoiu valdkonnas. aga ettevaatlik tuleb küll olla selles sektoris, sest Euroopa Liit ilmselt astub samme siin liiga kiiresti ja liiga mm, rutakalt kaheksakümnendatel aastatel ei olnud soolist võrdsust eh, eriti näha ka Ühendkuningriigis ja ma arvan, et eh, Euroopa Liit peaks ka siinkohal ennast tagasi hoidma, ärme suru liiga palju siin läbi, sest me ei saavuta soolist võrdõiguslikkust. Eh, näiteks siin näide Inglismaa lehest on see, et Euroopa Liit surub avaldab surmet naisautojuhtidele nice kuna Euroopa Liit rõhub seda, et naised ja mehed ei ole võrdsed, aga naised näiteks on liiklusstatistika järgi äh, väga head autojuhid ja ei põhjusta nii palju õnnetusi, nii et me peaksime olema siin komisjonis väga ettevaatlikud, kuidas me selle teemaga ümber käime suur aitäh, proua Tomson! tahaksin äh, kommenteerida äh, viimast, äh, viimase kõneleja ütlust, et tervishoiusüsteemis diskrimineeritakse enamasti mehi. käisin just hiljuti konverentsil, konverents toimus sel suvel ja Saksa naisteadlased on tei-, läbi viinud Saksamaal uuringu, mille tulemusi ilmselt peaksime vaatama kogu Euroopa kontekstis. see uuring ütleb, et mehed on priviligeeritud sellepärast et, et seitsekümmend viis protsenti kõikidest organitest annetavad naised ja kaheksakümmend protsenti organi saajatest on meesterahvad. niisiis kogu eh, tervishoiusektor tegelikult eh, katsetab meeste peal ja siis antakse alles eh, ravimid naistele mistõttu naised väga tihti surevad, sellepärast et meie bioloogilised näited on lihtsalt teistsugused. niisiis ma arvan, et mehed on priviligeeritud, ka näiteks südame veresoonkonda haiguste ravimisel ja oper-, opereerimisel, nii et minu arust on ebavõrdsus väga sügav ja naiste vastu diskrimineeritakse. proua Chauvin, palun meie oleme naistekomisjon, kes peab seisma soolise võrdõiguslikkuse eest. mul on tõesti kahju, aga me peaksime siiski tunnistama, et naised on siiski need, kes on ebavõrdsemas olukorras. meeste eluiga on palju lühem, see tähendab, et tegemist on faktiga, mida keegi ei vaidlusta ja see on nii kõikides liikmesriikides me peame endalt küsima, mul on tõepoolest väga kahju selles, me pea, aga me peame enda käest selgelt küsima, miks see nii on. ebavõrdsus valitseb, jah nende eest hoolitsetakse vähem, kui naistele sooritatakse vähem südameoperatsioone, siis meest, naistel ilmneb eside lihtsalt südameoperatsioone harvemini kui meestel mul on väga kahju, aga see on nii. mul ei ole lihtsalt võib-olla väga palju haridust, aga ma olen elukutselt siiski arst, see on minu kvalifikatsioon ja ma tean, millest ma räägin kui me võtame epidemioloogilisi uurimusi, siis me ja kui me käsitleme südame-veresoonkonna haigusi, võime võtta ka mingeid teisi haigusi, siis andke andeks, need haigused esinevad sagedamini meestel, selleks on palju põhjusi, keskkonnapõhjused, eh, bioloogilised põhjused ja nii edasi. mehed vaja, satuvad niimoodi palju sagedamini ka äh, operatsioonilauale, sest nad lihtsalt äh, haigestuvad südame-veresoonkonna haigustesse sagedamini ja, ja see on tõesti ebavõrdne olukord ja ma oleksin nõus sellest ebavõrdsest olukorrast loobuma. aga me ei tohi, rääkides soolisest võrdõiguslikkusest, unustada, et me peaksime püüdma ka sellises olukorras säilitada tasakaalu ja vaatama faktidele näkku me peame vaatama, miks äh, terve rida või miks naised kannatavad mingite haiguste all, mis tulenevad eeskätt sotsiaalsest ebavõrdsusest. minu arvates ei ole küsimus mitte niivõrd äh, juurdepääsus meditsiiniteenustele, äh, kui inimene on, inimesel on aga raske haigus, siis eh, ei ole Euroopas küsimuses, kas inimene on rikas või vaene, sest Euroopas on sellega tegelikult ikka nii, et inimestel on reaalne juurdepääs. aga on ka muidugi elanikkonnarühmi, eh, kes on ebavõrdses olukorras, kui me räägime eh, kõigest sellest, mis seondub hammaste ja silmade tervishoiuga ja väga sageli on nii, et teatud elanikkonnarühmadel või elukutsete esindajatel ei ole äh, piisavat juurdepääsu vastavatele ennetavatele meetmetele. On, siis on lisaks sellele, on võimalik äh, kindlaks teha ka võimalike haiguste tekkimist äh, ja on olemas ühiskonnarühmi, kes, kelle puhul vi-, saab läbi viia ennetavaid uuringuid ja mille puhul teatud ühiskonnarühmad selle alt välja jäävad. suur aitäh, ütleb proua esinaine ja järgmiseks annan sõna proua Baranovale. aga enne kui ma talle sõna annan, tahaksin ma rõhutada omalt poolt, et äh, mehed elavad vähem aega kui naised, aga naiste tervis äh, on elukestel palju kehvemas seisundis. naised kannatavad selle all, et nende tervis ei ole nii hea kui meestel ja nüüd tekib küsimus, miks naistel on elu vältel keerulisemad terviseprobleemid kui meestel ja kuidas ikkagi niimoodi ongi, et nad elavad kauem ja eeskätt viimases elufaasis kannatavad raskete haiguste all. aga me teame ju, et tervislik seisund sõltub väga paljudest faktoritest, sotsioökonoomilistest asjaoludest, keskkonnast ja seetõttu on inimeste tervislik seisund väga erinev. me peame arvestama siinkohal erinevaid Eh, tingimusi, mis selle põhjus, põhjustavad. ja mina vaatasin uuringuid, tutvusin nende sisuga ja selgus, et kui, et kui isik tellib endale kiirabiauto seoses kiirabi sellepärast, et ta seisund seda nõuab, siis kummalisel kombel näitab statistika, et kiirabiauto saabub meeste juurde kiiremini kui naiste juurde. ma arvan, et äh, see on väga ärevust tekitav ja me peame selle küsimusega tegelema. on ju täiesti selge, et kui meestel ja naistel on sama haigus või sarnane haigus, siis on sageli nii et, et kakskümmend protsenti haiguskuludest tervikuna, näiteks Rootsis, on see protsendimäär, mille võrra tuleks haiguskulutusi alandada kui äh, tõepoolest läbi viia äh, äh, need raviprotseduurid, mida tavaliselt tehakse naiste peal. et kui meeste suhtes rakendada täpselt samamahulisi raviprotseduure, olekski kokkuhoid kakskümmend protsenti. me näeme seega, et naised saavad sageli retsepti, neid saadetakse apteeki mingit salvi ostma aga meeste puhul me kirjutatakse välja palju kallim ravim, näiteks nahahaiguse raviks, sellepärast et arst lihtsalt leiab, et nii on vaja tegutseda ja see on lihtsalt, need on lihtsalt väikesed konkreetsed näited selle kohta, kuidas siiski väga ebavõrdselt mehi ja naisi koheldakse nahaekseemide puhul oli tegemist näiteks sellega, et need kallimaid rohte kirjutasid välja eeskätt naissoost arstid. see on küll kummaline, et äh, ravimid määratakse sõltuvalt soolisest kuuluvusest. ma arvan, et need on teemad, mida tuleb see käesoleva raporti käigus arutada. palun nüüd proua Baranova. suur aitäh, proua esinaine ma arvan, et kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis äh, me räägime loomulikult mõlemast äh, soost ja meil on tõepoolest argumente selle kohta, miks kumbki nendest on priviligeeritud. Äh, tervishoiu ebavõrdsus on tõepoolest tõsine oluline teema. viimase kolmekümne, neljakümne aasta jooksul on inimeste oodatav eluiga pikenenud kümne aasta jooksul ja liikmesriikide vahel on suured erinevused näiteks kuus korda rohkem sureb inimesi vähki teatud liikmesriikides võrreldes teistega. ja ma olen tegelenud tervishoiuvaldkonnaga rohkem kui kakskümmend aastat ja seetõttu võtan sõna rohkem eksperdina ja mitte niivõrd parlamendiliikmena. aga meil on vaja tõepoolest tervishoiu indikaatoreid selleks, et otsustada, kuidas täpselt oma poliitikaid selles valdkonnas luua. see on peamine probleem, keegi ei taha loomulikult sekkuda äh, tervishoiusüsteemide rahalistesse ja strukturaalsetesse äh, loomeelementidesse liikmesriikides, aga liikmesriikide vahel on suured erisused ja lisaks sellele on ka soolise võrdõiguslikkuse küsimus. ja kui te tõite siin nüüd mitmeid näiteid selle kohta, et jah, mehed on priviligeeritud teatud äh, aspektides, selle kohta on palju uuringuid, südame-veresoonkonna haiguste all näiteks mehed kannatavad rohke, rohkelt, aga see on naiste puhul esimeseks surma põhjuseks. nii et kui me vaatame siin sooindikaatoreid, siis ei ole võimalik meil otsustada ühe ja teise uuringu põhjuste põhjal, sellepärast et me võime teha siin äh, valesid järeldusi et mehed või naised on rohkem priviligeeritud, neil on vähem ligi või rohkem ligipääsu tervishoiuteenustele, na-, neile pööratakse arstide poolt vähem või rohkem tähelepanu ja nii edasi. ja see oleks väga vale. seetõttu on vaja anda võimalus eh, parimate praktikate eh, vahetamisele, see peab olema akadeemilistel uuringutel põhinev, nii et liikmesriigid saavad ise otsustada, kuidas edasi minna ja luua oma äh, tervishoiupoliitikad ise. nii et nad saavad äh, raha suunata ühele või teisele prioriteedile vastavalt sellele, mis neil vaja on ja samal ajal oleks nad ise vastutavad liikmesriikidena Euroopa Liidu kodanike tervise eest. me ei taha sekkuda äh, liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja me ei taha ka sugudevahelist lõhet suurendada, et ühte või teist sugu paremini rõhutada või priviligeerida, aga meil on vaja lihtsalt lõhe ületada ja probleemid lahendada, aitäh! aitäh! härra Chauvin, palun. ma arvan, tal oleks nagu veel midagi öelda. aitäh! aitäh selle eest, veel kord sõna sain ma olen nõus proua Barbanovaga. ma leian, et kui antud kontekstis midagi väita, siis ei tähenda see sugugi seda, et see vastaks alati tegelikkusele, me peame seda kõike alles tõestama. ma tänan proua Simsonit, kes ütles, et ta esitaks mulle dokumente, mis näitavad, et naised elavad küll kauem, kuid nende tervislik seisund on kehvem. vaat ma tahaks niisuguste paberitega küll tutvuda ja kuidas on võimalik, et eh, naisi nagunii lihtsalt arsti juurdes ei vaadatagi läbi, selle kohta tegelikult tahaks ka ikka nagu statistikat näha. Eh, kui me räägime ravimitest, mis määratakse, siis andke andeks, meeste ja naiste organismid on erinevad ja neile näiteks määratavad nahahooldusravimid on erinevad. suur aitäh, ütleb proua, proua esinaine, härra Šimanski, palun tegemist on väga olulise ajahetkega, sest väga suur osa diskussioonidest viib meid selliste vaidlusteni ja argumentideni, mis võib-olla ei ole isegi mitte kohased. siin äh, komis-, äh, komisjonis on mehi küll väga vähe, aga siiski mõned on ja mõned küsimused on väga vastuolulised. mõnikord äh, tekib paratamatult selline debatt, kus hakatakse vaidlema kas parem on see, et meil on kvaliteetne elu või pikem elu? on fakt, et mehed elavad keskmiselt vähem aega kui naised. aga argumentide esitamine on äh, mõnikord selline, et muutub asjaks iseeneses ja seda ei saa tõsiselt võtta. mina ilmselt eelistaksin elada kauem isegi kui halvemini. aga oma bioloogilisi eesoodamusi tegelikult muuta ei saa kui me keskendume teatud küsimustele, teatud äh, tõsiasjadele ja jätame teised äh, tähelepanuta, siis äh, teeme me valesti. on selge, et mehed elavad vähem kui naised, olen kuulnud, et keskmine vene naine elab seitsmekümne kolme aastaseks ja keskmine mehe, keskmine vene mees kuuekümne ühe aastaseks ja selleks, et pensionisüsteemi kuidagi tasakaalustada, tehti ettepanek tõsta naist äh,, vene meeste keskmist pensioniiga kuuekümne viieni. nii et ähm, kuuekümne ühe aastaselt ta sureb ja siis kuuekümne viieselt võib minna pensionile. mina usun, et äh, meie oma komitees peaksime rääkima asjadest, mis on asjakohased ja ülejäänust mitte. ja võib-olla võiks natuke rohkem kaastunnet ja empaatiavõimet näidata üles ka meeste suhtes, mitte kogu aeg, aga mõnikord võiks. ja muidugi ka huumor neid diskussioone kuidagi ei kahjusta. olge tänatud, härra Šimanski. tõepoolest, debatt oli väga huvitav. ja mul on väga hea meel, et me kuulsime erinevaid seisukohti. olen täiesti veendunud, et ähm, võrdsus tähendabki seda, et meestel ja naistel on võrdsed võimalused. nüüd saab äh, sõna proua Eskiva. tere päevast, armsad kolleegid ja suur aitäh teile kahjuks pidin ma enne olema regikomitee, regikomisjoni koosolekul ega saanud tulla õigeks ajaks, aga nagu ma aru saan, arutame meie täna siin ka pensionisüsteeme ja ma tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt, äh, ahah, te räägite tervishoiust. see on hea, sest ma tahtsin rääkida ka tervishoiust ja sellest, milline on ligipääs tervishoiuteenustele. kõigepealt üks äh, väga spetsiifiline märkus ähm vaatan siin oma märkmeid ja öelda tahtsin siis järgmist. üks äh, artikkel, mida me tahame vastu võtta, viitab tervishoiutöötajatele. mina arvan, et äh, siin peaks esindatus olema võrdsem või vähemalt paremas tasakaalus, et mehed ja naised, kes pakuvad tervishoiuteenust, oleksid võrdsemalt esindatud Äh, tavaliselt on äh, naised äh, medõed ja teised tervishoiutöötajad ja see artikkel, kus räägitakse meeste ja naiste võrdsest esindatusest, peaks olema selgem, seal peaks olema selgelt öeldud, et tavaliselt on medõdedeks naised. ma ei mäleta kahjuks, mis, mis, mis number see artikkel on, aga teie ilmselt teate. suur aitäh! ja nüüd saab sõna proua Estrela. aitäh. tahaksin veel kord alla kriipsutada, kui oluline on tänane arutelu. sest tegemist on tõepoolest väga tähtsa läbiva, ühiskonda läbiva teemaga ja sellepärast peab sellest kujunema meie prioriteetne arutelu objekt me ju räägime solidaarsusest, tervishoiusüsteemist, ebavõrdsuse vähendamisest Euroopa Liidus, solidaarsusest kõikide vahel, kõikide vanuserühmade, kõikide sugupoolte vahel ja seetõttu me ei tohiks mitte kedagi diskrimineerida ja seda lubada kui aga silmas pidada majandus- ja finantskriisi, siis ma leian, et me puutume peagi kokku tendentsiga, kus ebavõrdsus tervishoiusüsteemides veelgi suureneb ja ma olen päris kindel, et juurdepääsuvõimalused tervishoiuteenustele muutuvad veelgi ebavõrdsemaks me teame, et äh, inimeste keskmine eluiga on tõusnud, on teada, et naiste keskmine eluiga on pikem, kuid ma tahaksin viidata samas ka sellele, et ähm, keskmine eluiga on erinevates ühiskonnakihtides erinev kõrgklassi inimesed elavad kuni kümme aastat kauem kui ütleme, e, vähese sissetulekuga madalamate ühiskonnakihtide esindajad. see tähendab, et meestel on ka siinkohal teatud eelised ja loomulikult puudutab see probleem lapsi, e, puudega inimesi inimesi, kes on sotsiaalselt tõrjutud, kes on etnilise päritolu alusel diskrimineeritud või kes, kel puudub peavari ja seetõttu on tingimata vaja asuda tegutsema selleks, et niisugust ebavõrdsust vähendada ja kui me tahame tegutsema asuda, siis loomulikult peame me käsitlema erinevaid tervishoiu aspekte, haridust, kasvatust, e, tervishoiuprogramme, kõiki neid muutujaid peame me arvestama ja eelkõnelejad on seda juba rõhutanud, et üksikute liikmesriikide vahel valitsevad väga suured erinevused. on ka erinevused meeste ja naiste vahel, see on ilmselge. naised on sageli madalamapalgalised ja erisus Euroopa riikid, liikmesriikide meeste ja naiste vahelistes palkades on kuni kaheksateist protsenti. meie kolleeg Juvin on kahjuks lahkunud, kuid ma tahan teile kõigile öelda, et kui erinevused on väga suured, kui meestel on rohkem südame-veresoonkonna haigusi ja kui see mõjutab meeste keskmist eluiga, ja kuid see on geneetiline tulemus, siis on see muidugi eraldiseisev küsimus, aga kas see pole mitte siiski meeste elustiili küsimus? mehed võtavad sageli põhjendamatuid riske, nad elavad lühema perioodi vältel, aga nad elavad kvalitatiivselt paremini, nad elavad eksessiivsemalt, nad suitsetavad rohkem, tarvitavad enam alkoholi ja seetõttu peaksid tegelikult ka mehed oma elustiilis midagi korrigeerima, et nende keskmine eluiga pikeneks. Pole ju vähimatki kahtlust, et äh, nende sotsiokeskkonnas, nende professionaalses keskkonnas valitsevad erisused tuleb siiski silmas pidada et on erinevaid aspekte, mis tervislikku seisundit mõjutavad. kuid samal ajal tuleb kõikides sektorites võidelda öö, niisuguste erisuste vastu. tuleb seda kõike teha selle nimel, et tervishoiusüsteemid ja tervishoiusüsteemi pakutavad teenused üha paraneksid mina olen keskkonnakomisjonis, kus käsitletakse ka tervishoiuteemasid ja me arutame seda raportit seal kaheksandal novembril, meil on jäänud väga vähe aega selleks, et seda teemat käsitleda, ent nagu juba öeldud, jõuab raport täiskogule alles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. kuid silmas pidades selle teema tähtsust ja silmas pidades eh, siseturu osa, siseturu komisjoni seisukohti eh, ja seda, et erinevate mm, komisjonide tehtud ettepanekud ja täiendused on väga sisulised, eh, kujuneb sellest kindlasti oluline raport. suur aitäh, proua Estrella, ütleb proua esinaine ja annab sõna komisjonile. härra von Noheim, palun. suur aitäh, proua esinaine, me kuulasime huviga ja selge see, et tegemist on tehniliselt keeruka küsimusega kindlasti on vaja kõigepealt koguda vajalikke teadmisi ja komisjon omalt poolt ütlebki, et äh, me peame teadma, et liikmesriigid ja liikmesriikide rahvastikud on äärmiselt äh, erinevad ning seetõttu tuleb alati arvesse võtta ka sotsiaalseid näitajaid. me oleme meessoost või naissoost, erinevates vanuserühmades ja lisaks kuulume erinevatesse ühiskonnarühmadesse üks äh, huvitavamaid asju selle teatise juures on kindlasti ka see, et äh, siin püütakse tõsta meie teadlikkust selle üle, kui ähm, tähtsad ja kui keerukad on suhted bioloogia ja keskkonna vahel. milline on seos geneetilise eelsoodumuse ja keskkonnategurite vahel? naiste ja meeste vahelise keskmise eluea vahe ei ole ju kõikides riikides sama ja see vahe muutub ka nendes riikides, mida me isegi väga hästi tunneme ja kindlasti mõjutab seda muutust nii geneetiline faktor kui keskkonnafaktor. me oleme näinud, et riikides, kus sugusid üldiselt koheldakse võrdselt, on äh, haiguste näitajad ja keskmise eluea näitajad meeste ja naiste puhul ka sarnasemad kui mujal, nii et äh, kõik ei sõltu sugugi mitte ainult äh, bioloogiast ja geneetikast. teatis püüabki öelda, et me peame paremini aru saama sellest, milline on ühiskonnategurite ehk niinimetatud keskkonnategurite mõju, kuidas sotsiaalmajanduslike indikaatoritega arvestada, sest ka see on väga oluline ja lõpuks tuleb veel meeles pidada, et liidetavate summa on alati suurem, kui need liidetavad tegelikult matemaatiliselt kokku annavad, sellepärast et tekib ka sünergiline efekt. inimesed, kellel on teatud valdkonnas tõsiseid probleeme, on neid tavaliselt ka teistes probleemides ning teistes valdkondades ning ähm, me võime tõesti näha, et keskkonnafaktoritel on nii-öelda sotsiaalne hierarhia et kui te olete komisjoni ametnik AD5, siis teie tervis on üldiselt äh, halvem kui siis, kui te töötate palgaastmel AD13, mis on oluliselt äh, kõrgem. see on tegelikult väga üllatav, et kuigi üldiselt äh, väga suurt populatsiooni arvestades on keskmine näitaja võib-olla sarnane, on see, on need muutused ikkagi vägagi märgatavad näiteks komisjonisiseselt, aitäh? suur aitäh ka teile ja nüüd äh, saab veel sõna härra Tarvemaa äh, kokkuvõtteks. aitäh, ühest aspektist ei rääkinud siin keegi midagi. see puudutas meeste ja naiste stressi mehed elavad äh, suurema stressi all, naised võivad ennast stressist lahti lülitada ja seetõttu tuleb lihtsalt arvestada, et kui ikka vaadatakse üheteist jalgpalli ja lüüakse üheteist meetri karistuslööke, siis andke andeks, meeste stress on mõõtmatu loomulikult on olemas sotsiaalseid faktoreid, millel on otsene mõju tervisele ja ma tahaksin tulla selle juurde tagasi, mida ütles kolleeg Juvin äsja, on äh, raskeid haigusi, mis eeldavad inimese toimetamist äh, statsionaarsele ravile ja on riike, kus nad, kus, kus sellega statsionaarne ravi ei kaasne, kuid kuid ei tohi unustada, et on lihtsalt sotsiaalseid rühmi, mille esindajad ei pöördu lihtsalt niisama arstile Äh, ja nendes rühmades terviselik tasakaal on tõepoolest paigast ära, on tegemist ju olukorraga, kus mõningaid haigusi saaks ravida, kui inimene pöörduks arsti poole, osad ravimeetodid on kättesaadavad, osad mitte, muuhulgas ka noortele. viimasel ajal on levinud rasvtõbi, eriti noorte hulgas, siin tuleks oluliselt parandada ka e-, ennetavaid meetmeid rakendada, inimesed peaksid teadlikumalt toituma ja nii edasi. aitäh, ütleb proua esinaine see oli väga intensiivne diskussioon. ma tahaksin veel kord öelda, et kümnes november on muudatusettepanekute esitamise tähtpäev, tähtaeg ja me hääletame selle osas kolmekümnendal novembril. kahekümne viiendal jaanuaril hääletatakse juhtivas komisjonis. nüüd me läheme edasi päevakorraga meil on nüüd järgmiseks päevakorrapunktiks arvamuse arutelu, mis käsitleb Euroopa Komisjoni äh, rohelist raamatut Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem. meie komisjonis on arvamuse koostajaks proua Barbara Matera. ma tahaksin paluda, et proua Matera teeks vastava sissejuhatuse, aitäh. aitäh. kahe tuhande kümnenda aasta juulis esitas komisjon Euroopa rohelise raamatu piisav jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem. see on väga põhjendatud, sest Euroopa Liidu elanikkond aina vananeb ja sündivus aina väheneb. see projekt on väga auahne ja rohelises raamatus äh, on väga palju väga häid ettepanekuid, juhiseid selleks, kuidas liikmesriigid võiksid oma pensionisüsteeme reformida, sest tegemist on teemaga, mis kuulub liikmesriikide pädevusse kuid on väga palju suurepäraseid ettepanekuid rakendatavate instrumentid, instrumentide kohta, mida mida tuleks kasutusele võtta, viidatakse ka sellele, milliseid, mida teha selleks, et kaotada tõkked liikmesriikide kodanike liikuvuse teelt. sest öö, äh, liikuvus on liikuvuse tagamine on väga oluline, väga sageli on tegemist olukorraga, kus töövõtjad ei saa äh, täit- äh,, ellu viia oma elukutsealaseid unelmaid lihtsalt sellepärast, et migratsiooniõigus, rändeõigus ei taga neile hilisemat äh, pensioni. seetõttu äh, palus juhtivkomisjon meilt arvamus koostada selleks, et me pööraksime tähelepanu meeste ja naiste ebavõrdsele kohtlemisele pensionide väljamaksmine puhul. me teame, et palga, meeste ja naiste palgaerinevus Euroopa Liidu liikmesriikides on seitseteist protsenti, mistõttu naistele makstav pension on oluliselt madalam me teame ka seda, et naised töötavad sageli osaajalise tööga, nende töökohad on sageli ebakindlad, nende lapsed haigestuvad sageli ja nad peavad hoolitsema vanemate perekonnaliikmete eest. see tähendab eh, seda, et kokkuvõttes saavad nad hiljem ka madalamat pensioni. see kõik tähendab, et naised, naisi ähvardab vaesumine, nende neil on oluliselt keeruline elada, nad elavad kauem, kui nad on sunnitud elama üksi ja nad sa-, seda väga väikese pensioni eest. me peame tõepoolest püüdma mm, äh, lähendada meestele ja naistele makstava pensioni taset vaatama selleks läbi olemasolevad pensionisüsteemid ja kaasama äh, pensioni hulka äh, ka selle aja, millal naised hoolitsevad laste, perekonna äh, ja vanemate perekonnaliikmete, perekonna nõrgemate esindajate eest. ma tõepoolest tahaksin paluda äh, et me suudaksime tööhõivekomisjonile esitada adekvaatse raporti. suur aitäh, proua Matera! Také ještě jednou dobré, dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Tere hommikust, daamid ja härrad! hakkame arutlema raporti üle, mida ma tegelikult ootasin, et me teeksime varem. mul on üks küsimus, mis puudutab äh, punkti D mis ütles, et, ütleb, et mehed ja naised peaksid pensionite osas olema võrdsed. Tšehhi Vabariigis on eelistatud naised, sellepärast et naised võivad pensionile minna varem ja pensioniea arvutamisel võetakse arvesse ka laste arvu nii et arvamus ütleb siin punktis D. Äh, see võib tuua kaasa, et Tšehhi Vabariigis naiste privileeg, mis täna on olemas, kaob ära. Äh, edasi on mul küsimus punkti kolm kohta, mis ütleb, et uutes liikmesriikides on vaja üle vaadata pensioon, pensionisüsteemid äh, võttes arvesse naiste kõrgemat oodatavat eluiga, mida see täpselt siis tähendab? ma ei ole kindel, kuidas seda peaks tõlgendama, aitäh. aitäh. härra Šimanski järgnevalt siis palun. suur aitäh tahaksin juhtida tähelepanu sots-, naiste sotsiaalsetele ja perekonna rollidele, eriti mis puudutab laste kasvatamist. naiste näide, vabandust, Tšehhi Vabariigi näide siinkohal on minu arust inspiratsiooniks ja ma arvan, et meie komisjon peaks olema väga kindlakäeline, et vältida naiste vastu diskrimineerimist. sellepärast, et naistel on roll lapsed üles kasvatada kui me võtame arvesse tänased demograafilised väljakutsed, siis palju väga kulukaid samme astutakse selleks, et demograafilisi probleeme vältida. seetõttu arvan ma, et sellisesse probleemi tuleb suhtuda väga tõsiselt. pidagem silmas, et paljudes liikmesriikides on pensioni arvutussüsteemid väga erinevad. see tähendab seda, et naistel on väga tihti madalam pension, kuna nende palk on väiksem, nende tööpanus on väiksem, nad töötavad vähem ja ja ka nende eluiga on pikem, seetõttu saavad nad pensionit vähem. mehed tavapäraselt teenivad rohkem, teevad rohkem tunde tööd ja nad elavad lühemat aega. seetõttu ei saa nad pensionit väga kaua oma eluaja jooksul. ja väga sageli kasutatakse eh, keskmist selleks, et pensione arvutada, ennustatavat keskmist, ja see tähendab ka seda, et naiste pensionid on kõrgemad kui tegelikult eh, nende palgale oleks kohane. sellistes olukordades peaks sekkuma ilmselt riik ja küsimus on selles, kuidas me tajume sugudevahelist võrdsust tööturul. loomulikult ei ole see meeste süü, et nad äh, elavad vähem ja töötavad kauem proportsionaalselt, aga me räägime siin naistevastasest diskrimineerimisest ja need sätted on siin väga teretulnud. ma loodan, et äh, Tšehhi näite varal äh, Ehm, need ka läbi lähevad, sest äh, naised teevad tegelikult äh, kodus väga palju tööd ära, nad hoolitsevad perekonna eest ja naised seega panustavad riigi SKT-sse, aga seda arvesse pensioni arvutamisel ei võeta. väga sageli karistatakse naisi pärast professionaalse karjääri lõppu, sellepärast et äh, siis peab riik toetama või keegi teine toetama neid inimesi aitäh, ütleb proua eesistuja ja annan nüüd sõna proua Potterile. suur aitäh, tahaksin jätkata äh, sealt, kus minu Tšehhi kolleeg lõpetas loomulikult kasutab iga riik erinevat süsteemi, kuidas pensionid arvutada sealhulgas vahel arvestatakse sisse ka laste eest hoolitsemist, kui me arvutame pensioniiga või pensioni suurust. seetõttu tuleks vältida seda, et vähendame teatud liikmesriikide poolt saavutatud standardeid selleks, et seda arvesse võetaks. me ei tohiks suruda läbi ühte vanaduspensioniiga. ma arvan, et emadus ja laste eest hoolitsemist peaks kindlasti arvestama ja iga liikmesriigi hooleks jääb see, kuidas äh, seda täpselt tehakse. Äh, teine oluline küsimus on, et äh, tundub, et kui naiste keskmine eluiga on pikem, siis võiks, oleks veider, et naised lähevad pensionile varem, aga selleks on tegelikult kaks põhjust. esiteks, kui naised hoolitsevad mitmeid aastaid äh, laste eest, eriti kui lapsi on rohkem kui üks, siis võib juhtuda see, et äh, karjäärile jääb äh, vähem aega pühendada. selle tulemusena võiks tegelikult arvata, et naisi peaks paluma mm, va-, hiljem pensionile minna ma arvan, et siinkohal oleks siis võrdsus tagatud, kui me võtame arvesse ka laste arvu. teine küsimus on meeste lühem eluiga. sest mehed peaksid ise hoolitsema, et neil oleks parem tervis. aitäh! proua Papadopoulos. aitäh! tahaksin omalt poolt öelda, et on väga suured erinevused liikmesriikide pensionisüsteemide vahel ja need erinevused on ilmselged. pensionite arvutamise süsteemid on väga erinevad ja see sõltub mitte ainult kutsetegevusest, vaid ka muudest asjaoludest, seetõttu on reas riikides vaja pensionisüsteeme reformida, sest äh, tingimused on väga erinevad, osades liikmesriikides on naiste tööhõive väga madal, naisi on vaja motiveerida kõigepealt, et nad üldse tööl käiksid, selleks et hiljem äh, Eh, neile pensioni arvutada, lisaks kõigele on meil tegemist meeste ja naiste vaheliste suure palgaerinevusega, lisaks sellele töötavad naised sageli väga ebakindlatel töökohtadel ja neid diskrimineeritakse töökohtadel sageli, eh, sageli, mistõttu nad on sunnitud eh, töötama keerulisematel töökohtadel ja kui nad töökoha kaotavad, siis nad satuvad vaesusesse. ma arvan, et eh, seda tuleb arvestada, et eeskätt seda tuleb arvestada, et tegemist on palgaerinevused on väga suured meeste ja naiste vahel, keskmiselt seitseteist, aga sageli kuni kakskümmend üks protsenti. samas elavad eh, naised pali, palju kauem, nad elavad kaheksakümne isegi aastaseks, isegi vanemaks, aga pension, mida neile makstakse, on erakordselt tagasihoidlik ja see tekitab omakorda probleeme. seetõttu leiame meie, et me pea, et pensionisüsteeme tuleb reformida, et tuleb kehtestada miinimumpensioni määr ja lisaks kõigile oleme seisukohal, et peavad olema selged kriteeriumid selleks, et soolised erinevused oleksid mõõdetavad ja tänu sellele siis ka ületatavad. nii, meil on väga oluline, et sotsiaaldemokraatlikud arusaamad selles küsimuses pääseksid selgemini mõjule. rohelises raamatus on meie silmis ter-, Äh, fikseeritud väga sisuline alus selleks, et välja töötada jätkusuutlikud pensionisüsteemid kõigis liikmesriikides. suur aitäh, proua Papadopoulos, ütleb proua esinaine. meil on täna päevakorras veel kaks teemat ja me tahaksime ju kell üksteist kolmkümmend alustada koordinaatorite istungiga, seetõttu kõik, kes soovivad sõna, palun pidage ajast kinni. nüüd saab järgmisena sõna proua Bauer. Really... suur aitäh! tegemist on väga põneva teemaga tõepoolest. ma tahaksin öelda, et võrdsed võimalused toovad vahel kaasa ka negatiivsed tagajärjed. sest eh, näiteks see privileeg, mis naistele on tehtud pensioni arvutamisel Tšehhi õigussüsteemis, see lõppes eh, Slovakkias ja vastupidiselt viidi sisse äh, pensioni vähendamine äh, vastavalt laste arvule äh,. pool protsendipunkti iga lapse kohta. aga samas on Slovakkias olnud ka püüdlusi selle poole et erinevalt pensione arvutada. sealjuures võetakse arvesse keskmist eluiga. pensioni hetkest alates. ja seal oli meeste ja naiste vahelised erisused kuni seitse aastat. seadusandluses mm, seadusandlus peaks olema väga ettevaatlik, et ta arvestab ja võtab äh, vaatluse alla need, need vahed. niisiis, ma arvan, Barbara poolt on väga hea algatus äh, koostada selline kompromiss või teha ettepanek siia, mis kajastaks ka kõiki neid erisusi, mis juba said mainitud. lisaks äh, on meil üks resolutsioon mille võtsime vastu kahe tuhande kuuendal aastal või oli see kaks tuhat kaheksa ja see resolutsioon puudutas äh, seda, kuidas äh, palgalõhet äh, sugude vahel ületada. sest meeste ja naiste vaheline pensionilõhe põhineb peamiselt sellel, et naised ja mehed on äh, karjääri jooksul erinevat palka saanud. niisiis on oluline, et komisjon ka nendele küsimustele tähelepanu pööraks. proua Lulling, palun. aitäh, proua esimees ma äh, vabandan siiamaani, äh, tegelesin äh, teiste küsimustega, nii et vabandan siin proua Matera ees. oluline on see, et kui me esitame nõudmisi, peame me silmas pidama, et liikmesriikide pensionisüsteemid on erinevad ma ei tea, miks me esimeses punktis räägime siin äh, pensionisüsteemi arvutuspõhimõtetest. jah, need on olulised, aga kas te ei arva, et äh, pensionikohustuste arvutusest peaksime siin rääkima? minu koduriigis on selline põhimõte, et mida rohkem on inimene töötanud, mida kõrgemat palka on ta saanud, seda rohkem saab ta ka pensionieas pensioni ja minu arust on see täiesti loogiline, sellepärast et meie panustamine toimub läbi meie palganumbri. Need, kes on rohkem panustanud, saavad kõrgema pensioni. niisiis peame olema ettevaatlikud kui ütlema, ütleme, et arvestame ka osaajaga tööd. süsteemis, kus äh, pensioni arvutamine põhineb inimeste panusel äh, ja see panus on siis äh, palgapõhine tavaliselt ei saa oodata, et inimesed, kes on kaheksa kuni kakskümmend tundi ainult nädalas tööd teinud, saavad samasugust pensionit kui need inimesed, kes on töötanud rohkem. ja seega nad on panustanud äh, ühiskonda rohkem. loomulikult on vaja siin nõuda ka äh, miinimumpensioni määra, meil on see juba sätestatud aga need inimesed, kes on väga pikki tundi töötanud, äh, saavad peaaegu samasugust äh, pensioni kui need inimesed, kes on alati minimaalpalga eest tööd teinud ja minu arust on see ebavõrdne. aga me peame ka arvestama neid aastaid, mille inimene on veetnud koolipingis või lapsi kasvatades. ja sellised äh, määrad on juba sisse seatud. nüüd, kui tehakse kärpeid, on, on väga raske selle poole tagasi pöörduda. naiste puhul on oluline ka, et võetakse arvesse, kui palju naine on mitu aastat haridust omandanud ja minimaalsed nõudmised on vaja paika panna, enne kui üldse inimene pensionit hakkab saama niisiis peame olema hoolikad oma nõudmiste esitamisel. aitäh, kuulame lühidalt ära ka Euroopa Komisjoni esindaja arvamuse. aitäh see roheline raamat esitati sellepärast, et komisjoni kolleegium üritab formuleerida arvamust erinevate omavahel seotud küsimuste kohta. me soovime pensionisüsteemi vaadelda holistlikult ja vaadata, millised on erinevad olemasolevad Euroopa instrumendid, mida liikmesriigid võiksid kasutada komisjonil ei ole mitte mingit kavatsust hakata pädevuste jaotamist ümber vaatama, pigem tahab Euroopa Komisjon lihtsalt küsida, mida peaks Euroopa tegema ja kuidas ta saaks seda teha paremini, kajastamaks neid muutusi, mida me oleme näinud äh, praegustes pensionireformides, kajastamaks ka seda, mida me õppisime kriisist ja seda, et äh, demograafiliste muutuste negatiivsed tagajärjed ei ole enam kauge tulevik, äh, vaid on peaaegu käes Euroopa Komisjon soovib kindlasti kajastada ka neid muutusi, mida on kaasa toonud äh, pensionisüsteemide, ähm, see, kuidas pensionisüsteeme rahastatakse. ja me jääme ootama esialgsete konsultatsioonide tulemusi, seejärel algab äh, tõeline konsultatsioonide ring ja pärast seda lõpuks kujundab komisjoni kolleegium oma arvamuse, milleks ta võib välja anda valge raamatu. suur aitäh! suur aitäh ka teile! härra Matera saab sõna lõppsõnaks, kuid me palume tal teha ülilühidalt, sellepärast et meil on ikka veel kaks äh, asja arutada. aitäh. ma vaatan siis kogu aeg kella ja räägin tõesti lühidalt. ma olen täiesti nõus proua Lullingiga, kes ütles, et tuleb üles näidata ülesvaatust äh,, ettevaatust. ma saan temast aru, sest tegemist on tundliku teemaga. me räägime pensionisüsteemist, Euroopa pensionisüsteemist, mis ometi on liikmesriigiti väga erinev. ja see on ka põhjus, miks me tahame parandada olemasolevaid süsteeme, need peavad olema jätkusuutlikud, adekvaatsed ja kohandatavad ja need peavad tagama selle, et mehi ja naisi koheldaks võrdselt. mul on väga hea meel kuulda seda tänast debatti, ma tahaksin vastata kõigile kolleegidele. mul ei ole võimalik seda teha, sest aega ei ole, aga esiasjal palun edaspidi aega rohkem eraldada. suur aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes november. jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, see päevakorrapunkt käsitleb nõukogu määrust ja on pühendatud abielulahutustele. ja abielulahutuse puhul kohaldatavaks õiguseks. proua Niibleri asemel saab sõna proua Klaas. palun, proua Klaas. suur aitäh, kena, et andsite mulle sõna, mina esindan täna kolleeg Niiblerit. ta on Baierimaal oma CSU partei kongressil. ta kuulub selle partei juhatusse käesolev arvamus selle ettepaneku osas, mis peaks käsitlema tõhustatud koostööd abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas tahaksin öelda paar põhimõttelist märkust, mida teen siin Angelika Niibleri nimel. tänapäeval sõlmitakse Euroopa Liidu liikmesriigi kodanike vahel aastal kuskil kolmsada tuhat abielu, mille puhul mõlemad abielupooled on pärit erinevatest E, e, liikmesriigist, nii on meil e, Euroopas kuusteist miljonit kaksikrahvuse alusel, kaksikkodakondsuse alusel sõlmitud abielu. kahjuks neid abielusid ka lahutatakse ja tekivad mitmesugused äh, Eh, materiaalsed nõuded ja eh, me ei suuda tagada õigusel ja demokraatial rajaneva ruumi toimimist nende eh, lahutavat, lahutavate abielupoolte suhtes, sest on tegemist mitmesuguste erinevate siseriiklike kollisiooninormidega, mis tekitavad raskusi kohaldatava õiguse üle otsuse langetamisel proua Niibler äh, väljendab oma arvamust erinevate muudatusettepanekute suhtes, selles osas äh, on tal ära toodud põhjenduspunkt number kuusteist ja see äh, käsitleb õiguslikke tagajärgi, mis tulenevad rakendatava õiguse üle otsustamist senikaua, kui inimesed saavad aru, mille põhjal nad ühe või teise õiguskorra kasuks otsustavad, siis nõuab proua Niibler, et toimuks õiguskorra ja kohtualluvuse valiku põhjendamine. kui siseriiklikud õigusnormid tagavad ühele abielupoolele lahutusprotsessi kulude katmise. erinevates liikmesriikides on aga protsessi kulude äh, riikliku toetuse maksmise määrad erinevad. kuid riigid, kes äh, kehte-, on reeglid protsessi kulude katmise suhtes äh, sätestanud, äh, on teinud seda liikmesriikides erinevalt Äh, kui me räägime aga abielu lahutamisest, siis me peame jälgima, et üks abielu pooltest ei kannataks ebaõiglaselt selle all, et ta peab kandma kõik lahutusega seotud kulutused. ma saan aru, et äh, aega ei ole, ma püüan hästi kiiresti aga kui me räägime põhjendusest number seitseteist, siis siin nähakse ette lihtkirjaline kokkulepe, kuid kui me räägime abielu lahutusest, siis öö, leiab proua Niibler, on lihtkirjaline nõusolek e, lihtkirjaline nõusolek ebapiisav ja seetõttu tuleb e, selle juurde esitada siiski notariaalne tõendamine tõ,, notariaalselt tõendatud dokument, selleks, et vältida äh, pettusi ja kui me räägime põhjendusest number kakskümmend, siis äh, rõhutab ta, et terves reas liikmesriikides on tänaseks lubatud sõlmida ähm, samasooliste kooselu ja proua Niibler leiab, et liikmesriigid peaksid siiski nägema ette võimaluse, et rakendada käesoleva määruse sätteid silmas pidades käesoleva määruse sätteid ka nende eh, kooselude puhul, mis kujut-, mis on ametlikult registreeritud samasooliste isikute vahel. abielu lahutamine ei ole naiste jaoks sageli soodne ametlikult abielu lahutada, seetõttu elavad abielu osapooled lahus. ja komisjoni poolsed ettepanekud peaksid see, selles osas ka pädema. ma tänan äh, tähelepanu eest suur aitäh, proua Klaas. proua Papadopoulos, palun hoidke ajast kinni. proua esinaine, mul on küsimusi härra Tähepellale ja ka raportöörile on mul üks küsimus. Te ütlesite just, et äh, see regulatsioon puudutab ka abielu tühistamist. ja küsimus on, et miks on see raportisse sisse pandud, et äh, miks me seda siin praegu hetkel ei näe, see on proua Niblile küsimus ja edasi äh, komisjonile. esimene puudutab artiklit viis, kas te saaksite selgitada konkreetsete näidete varal seda artiklit sest äh, tavaliselt äh, tekivad siin äh, jurisdiktsiooni küsimused. kui jurisdiktsioon on näiteks Maltal, Malta ei tunnusta lahutamist, mis siis edasi saab? seetõttu tahaksime konkreetseid seletusi. kas te tooksite näiteid seadustest, mis ei sätesta lahutust või lahus elut edasi on küsimus artikkel seitsme kohta jälle komisjonile. kas te saaksite selgitada, mis on koostöö lubamine abielu, lohutuse ja lahuselu äh, suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas, aitäh! aitäh edasi, proua Lulling, aitäh teile, aitäh, proua eesistuja, ma arvan, et see on oluline Eh, küsimus ja ma arvan, et me ei peaks selle küsimusega mitte kiirustama. meil on vaja aega, et tegeleda sellise delikaatse teemaga. mul on hea meel, et komisjon on selle algatuse teinud. üle neljakümne viie aasta on möödunud sellest, kui palusin komisjonist esimest korda peaksime sellega tegelema. härra Hallstein oli siis selle komisjoni esimees ja tema vastus oli, et see ei ole tema pädevuses. kuna lepinguline alus ei lubanud Euroopa Liidule pädevust selles valdkonnas, aga probleem on endiselt õhus, eriti mis puudutab, puudutab Euroopa Liidu lahutusturismi, mis ongi siis, mille aluseks ongi erinevad seadused erinevates liikmesriikides minu algatusel ma arvan, et see oli üheksakümne viiendal aastal, panime me kokku omaalgatusliku raporti, mis pensioniõiguste äh, lõhustamist puudutas lahutuse puhul ja ma arvan, et selle raporti, me peaksime selle raporti uuesti üle vaatama, sest tegime seal terve rea soovuti, soovitusi ja võib-olla need soovitused võiks ka tänases töös arvesse võtta. Äh, tahaksin veel paljutki öelda, aga usun kokkuvõttes, et äh, meil on oluline vaadata üle juba need asjad, mida oleme komisjonilt äh, palunud selles suhtes ette võtta. seda, see on juba toimunud viisteist aastat ja komisjon ei ole midagi arvesse võtta. Äh, eriti just, mis puudutab abielulahutusturismi lõpetamist. Saksamaal näiteks on pensioniõiguste jagamine erinevatele osapooltele lahutuse puhul, aga teistes riikides see ei kehti niisiis peaksime vältima olukorda, kus pensioniõigusi jagatakse eh, partnerite puhul siis, kui naised ei ole tegelikult tööd teinud. aitäh. suur aitäh, proua Laling. ma olen eh, nõus teie seisukohaga, et tegemist on tähtsa teemaga, kuid kahjuks eh, on meil tõesti väga vähe aega, sest me oleme kutsunud järgmise päevakorrapunkti alla esinema äh, külalise, me tahaksime ka teda kuulata, nii et teie, proua Eskova, tehke nii kiiresti kui võimalik. selge, aitäh. ma teen siis väga lühidalt. ma usun, et tegemist on ülitähtsa teemaga ning et meil on tõesti vaja väga palju rohkem aega, et sel teemal nõu pidada. me peame selgitama veel ühte asja, nimelt seda, et liikmesriikide eraõigus eraõigust rakendatakse erinevatel äh, moodustel ning et äh, eraõiguses on mitmeid sätteid, mis tuleb läbi arutada. aitäh ka teile. härra Levski komisjonist on soovinud sõna. Euroopa Komisjon, härra Levski. suur aitäh teile hommikust, äh, lugupeetud esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh, et olete andnud võimaluse mulle siin esindada Euroopa Komisjoni lubage mul kõigepealt tänada raportööri, sest ta on tõhusalt ja kiiresti töötanud ja valmis saanud arvamuse projekti. me jagame kahtlemata eesistuja soovi see küsimus võimalikult kiireni, kiiresti lõpuni arutada ning seetõttu on Naisõiguste Komisjoni panus meile eriti oluline. me tervitame seda ja tervitame teie jõupingutusi. seni on tööd tehtud äh, tõesti väga kiiresti. Äh, juulis näiteks äh, jõuti mitmete kokkulepeteni, nii et tegelikult oleme me nüüd peaaegu finišisirgel. aega on vähe, aga ma tahaksin ikkagi rääkida paarist küsimusest. proua Papadopoulos esitas siin sellise küsimuse, mis puudutas instrumendi kohaldamisala ja ta küsis, miks me oleme välja arvanud abielu tühistamise me oleme selle välja arvanud äh, kohaldamisalast sellepärast, et äh, abielu tühistamine on äh, seotud tihedalt abielu kehtivuse, kehtivuse ja olemasoluga ja seetõttu peab abielu tühistamine olema samuti seotud õigusaktiga, mis käsitleb abielu olemasolu või selle kehtivust ja mitte abielu lahutusega meil on äh, Brüssel kaks A määruse all äh, abielu tühistamise kohta reeglid olemas, seega neid ei ole mõtet siia panna. Äh, võime ainult mõelda, kuidas harmoneerime olemasolevaid õigussätteid. pean silmas siis neid sätteid, mida rakendatakse siis, kui ähm, abielu tühistamine on esitatud arutamiseks pädevale liikmesriigi kohtule. teiseks küsiti siin artikkel viis olemuse kohta ja mina ütleksin, et artikkel viis on äh, koostatud äh, selleks, et loetleda rakenduvad õigussätted, seda tuleb kindlasti vaadelda lahus artiklist seitse. ja see artikkel viis on siia sisse kirjutatud sellepärast, et teatud liikmesriigid on äh, seda taotlenud, nad soovivad, et määrataks kindlaks kohtu asukohariigi õigus, mida asutakse kohaldama ning äh, me mõistame liikmesriikide taotluste põhjal, et mõnikord äh, on õigussüsteem nii keeruline, et abielulahutuse arutamine võtab väga kaua aega. on kohtuid, kes avaliku korra klauslit kasutada ei soovi, e, kes kohe alguses e, annavad kohtuasjast kokkuvõtliku ülevaate ning seejärel otsustavad, mida kohaldatakse ja kuidas ja meie Euroopa Komisjonis võime kahtlemata soostuda, et ka nii võib e, kohtuasja arutada märtsis me püüdsime meile liikmesriikide poolt antud mandaadi alusel selle ettepanekuga edasi liikuda ja äh, panime siia sisse ka artikkel viie, sest tegelikult juba aastal kaks tuhat kaheksa oli ähm, asukohariigi õiguse küsimus sees nõukogu ettepanekus. kolmandaks küsiti, mida tähendab selgelt äh, ebasobiv äh, avaliku korraga, selgelt vastuolus avaliku korraga tegemist on standardse klausliga, mida ei kasutata mitte ainult Euroopa Liidu õigusaktides, vaid kasutatakse ka äh, Haagi kohtu instrumentides. kui me ütleme manifestly incompatible äh, või vastuolus äh, ilmselges vastuolus avaliku korraga, siis see tähendab seda, et tuleb rakendada vajalikku ettevaatust ühise julgeoleku, vabaduse ja turvalisuse alal ehk siis ähm, selle klausli kohandamine peaks olema erandlik ja seda tuleb mõista nii, et äh, tavapärases olukorras saab seda klauslit kasutada, kuid äh, juhul, kui selle kohaldamine on ilmselges vastuolus avaliku korraga, siis ei saa. on oluline rõhutada, et see vastuolu peab olema ilmselge ja äärmuslik. siis äh, siis tegelikult äh, räägiti veel ka sellest, et me töötame liiga kiiresti, kuid nagu öeldud, alustasime me aastal kaks tuhat kuus, kahe tuhande kuuenda aasta ettepanekust on otse üle võetud teatud sobivaid sätteid, seda liikmesriikide enda taotlusel tõhustatud koostöö vallas ja Euroopa Komisjon ei saa siin äh, suurt midagi teha, meie oleme oma algatuse esitanud. natuke aega meil järelemõtlemiseks oli ja nüüd, äh, kus asjad liiguvad hea tempoga ja kõik püsib ajakavas, siis me julgustame teid edasi töötama. me oleme väga rõõmsad. me oleme väga rõõmsad ja paneme teile südamele, et tehke edaspidigi head tööd. siis saame võimalikult kiiresti selle asja lõpule viia. aitäh! aitäh! lõpukokkuvõttes saab sõna proua Klaas. püüan hästi kähku. ma tänan sõnavõttude eest ja lähenemisviiside eest. annan proua Niblerile kõik selle edasi. loomulikult püstitub küsimus, mis siis saab nende riikidega, kus lahutusõigust pole olemaski, näiteks Maltal aga midagi ei ole teha, me peame lähtuma olemasolevatest võimalustest, me peame teadvustama endale seda, et on riike, kus seda ei ole ja me räägime siin lihtsalt tõhustatud koostööst. pean seda erakordselt tähtsaks sammuks, et me, meid teavitatakse sellest, et diskrimineerimistaset ei leida, leia abielud, missuguse õiguse järgi ja kuidas saaks selle abielu siis ühel päeval lahutada, kui see vajalikuks osutub, on tegemist ei tõepoolest sammuga edasi, kui me räägime tõhustatud koostööst selles vallas. ja mul on väga hea meel, kui me jõuaksime selles osas meie komisjonis üksmeelele. aitäh, suur aitäh, proua Klaas! me jätkame kohe järgmise päevakorrapunktiga, ma tohiksin siiski veel ehk nimetada et muudatusettepanekud tuleb esitada üheksandaks novembriks. hääletus toimub kolmekümnendal novembril ja teisel detsembril on äh, dokumendi üle hääletus äh, Jüri komisjonis. nüüd me jõuame siis selle päevakorrapunkti puude, mis käsitleb naiste rolli põllumajanduses ja maapiirkondades. me oleme läinud üle aja läinud, me õudselt vabandame teie ees aga siiski saab sõna nüüd proua Jegle. Äh, suur aitäh. ma pean teile kahjuks ütlema, et ma pean siit kell kaksteist hiljemalt lahkuma, sest mul tuleb Kõrgõzstani vastvalitud valitsusdelegatsioon külla ja kasutades ära antud ajalikku raamistikku, eh, ma ei saaks siiski kuidagi nii kõrgetasemelisel delegatsioonil välisuksel end oodata lasta. mul on väga hea meel, et võin tutvustada käesolevaga nimetatud raporti, see on tõepoolest oluline, et me selle, seda teemat naiste vaatenurga alt käsitleksime see teema, naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades oli üks meie eesistumisaegne prioriteete. sel ajal toimus väga oluline konverents, kuid siiski leidsid kõik, ehkki see nii palju tähelepanu ei saanud, et tegemist on erakordselt tähtsa teemaga. see on üle-euroopalise põllumaja, ühtse põllumajanduspoliitika loogiline koostisosa ja selles mõttes ei tohi me eh, naisi maapiirkondades tähelepanu jätta. selle raporti esimese lahenduse, lähenduse puhul tegin koostööd väga paljude teiste Äh, saadikutega, väga erinevate fraktsioonide saadikutega, aga ka liikmesriikide põllumajandusorganisatsioonide esindajatega. raport tohib olla kuus tuhat tähemärki. no andke andeks, kuus tuhat tähemärki on ikka väga vähe seetõttu peab sõnastus olema väga selge sõnastusega. selle nädala põllumajanduskomisjonis seda arutades me nägime, et me peame viitama teemadele muudatusettepaneku ja täienduste kaudu ja ma loodan, et te toetate mind selles. raport on jaotatud viide ossa, kõigepealt äh, siis põhjendused maapiirkond kui elu- ja majanduspiirkond, naised maaelus ja majanduses, mitte otstarbelised maapiirkonnad, naised maapiirkonna majanduses ja naised põllumajanduses. me oleme päris kindlalt veendunud ja ma arvan, et samal seisukohal on kogu põllumajanduskomisjon, et naised kannavad endal kogu põllumajandussektori ja maapiirkondade elukeskkonna raskust meie jaoks on eriti oluline et, et selgelt ära näidata, milline on naiste roll, milline on naise roll põllumajandus, pereette, põllumajanduslikus pereettevõttes, selleks, et väärtustada nende eh, poolt osutatavaid ühiskonna ja maapiirkonna ellu. me täna Euroopa Liidus puutume kokku sellega, et Euroopa Liidus on maapiirkondi, kus elavad äh, väga kõrge haridustasemega naised ja see on üks, üks punkt, mis selgus ka põllumajanduskomisjoni arutelus, et tegemist on niisuguse potentsiaaliga, mis tegelikult on ära kasutamata ja seda väga paljudes liikmesriikides. me küsime endalt, kuidas me saame senisest enam maapiirkondades eh, täita naiste vajadusi ja arvestada maapiirkondades elavate naiste potentsiaali. siis on meil ka sama, samas veel teema eh, eh, füüsilisest isikust ettevõtjatest naistest või siis, kui naine on, ütleme, iseseisev ettevõtja, aga samas äh, elab koos ähm, põlluharijaga, kuidas saab ta seda teha, millised on, peaksid olema teenindusettevõtted, kas ta saab anda lapse päevahoiule ja nii edasi ja nii edasi. me tegime kindlaks ka seda, et meil puuduvad tegelikult reaalsed andmed, mistõttu on sageli väga keeruline käsitleda teemat tervikuna, seda enam, et erinevates liikmesriikides on väga erinevaid, samas aga väga suurepäraseid näiteid sellest, kuidas on võimalik asju korraldada. me arutasime põllumajanduskomisjonis ka seda teema väga põhjalikult ja tahan öelda, et põllumehed peavad äh, saama osaleda nii õiguste äh, teostamises kui ka kohustuste täitmisel, see tähendab, et neil peal olema vääriline esindatus põllumajanduslikes äh, organisatsioonides, neile peab olema tagatud sotsiaalne, sotsiaalsed tagatised jah, liikmesriikide seadusandlus selles osas on erinev, kuid vaatamata sellele olen veendunud, et sellel teemal on tarvis tingimata rääkida, see asi on vaja selgeks rääkida. nüüd, kui me räägime esindatusest organisatsioonide juhtkondades, siis ma tahaksin omalt poolt öelda, et kui ma nüüd ise nende organisatsioonidega kohtusin, siis esitati selge nõue, et naistel peab olema niisuguste organisatsioonide juhtorganites vähemalt nelikümmend protsenti esindatus tagatud. me arutasime seda teema äh, juba juunis, kahekümne kaheksandal septembril korraldasime ajurünnaku sel teemal, kutsusime kokku töörühma, kes eh, nüüd siis töötabki kuni kuueteistkümnenda novembrini selleks, et eh, võtta vastu muudatusettepanekud. jaanuaris toimub meil hääletus Agraarkomisjonis kahekümne kuuendal jaanuaril. seetõttu ma leian, et eh, me teeme kõik selleks, et pidada diskussioone ja küsimus põhjalikult täiskoguks ette valmistada. suur aitäh Äh, tahaksin teid tänada kogu meie komisjoni nimel, proua Jeegle. Te tutvustasite meile seda tänase koosolekul just meie komisjoni palvel. see on tõesti väga oluline teema, mis käsitleb põllumajandusarengut ja maapiirkondade arengut tervikuna kuueteistkümnenda novembrini palun saate esitada muudatusettepanekut ettepanekuid ja põllumajanduskomisjon hääletab selle dokumendi üle kahekümne kuuendal jaanuaril, mistõttu ma leian, et meil on piisavalt aega, et selle küsimusega edaspidi tegeleda. ma veel kord tänan teid, proua Jekle, et te olite nõus seda dokumenti meile tutvustama, seega on meil tänane päevakorrapunktid ammendatud ja palun nüüd jätkame koordinaatorite istungitega, istungiga ülejäänutel ma palun saalist võimalikult vaikselt lahkuda, seks me saaksime maksimaalselt ära kasutada meie käsutuses veel oleva aja. tänan! Interesting debate we have yes, in yes, here. Yes. It's always better to have an interesting debate than Yes, because it's, it's uh, more members will yes, be yes, present yes. and organized.